We'll start... tere hommikust, alustame oma täna hommikust istungit. meenutan teile, et meie kohtumine kantakse üle ka internetis ja kui kellelgi märkusi ei ole, siis peame päevakorra vastuvõetuks. täna me jällegi tegeleme küberrünnakute küsimusega, sest et mõned kuud tagasi tellisime me uuringu küberjulgeoleku üle. see on selle uuringu autorid äh, proua härra Klimburg ja proua Kliirma Klaar näitavad meile oma äh, uurimuse tulemusi ja ma olen kutsunud siia ka härra Villo Longa, kes on Euroopa välisteenistuse osakonna juhataja, kes äh, informeerib meid, mida teeb Euroopa Liit selleks, et kaitsta meid küberrünnakute eest. Euroopa Komisjoni esindajaks äh, on siin DG Info ja me eeldame, et ka nende panus saab siin olema väärtuslik. küberrünnak on äh, äh moodus, kuidas äh, takistada igasuguseid tegevusi, mis äh, on olulised tänapäevase riigi toimimiseks, nad on suureks ohuks, seda tunnistab ka Euroopa julgeolekustrateegia oma kahe tuhande kaheksanda aasta versioonis. Euroopa liikmesriigid ning Euroopa Liit kui selline üritavad kaitsta ennast küberrünnakute vastu ja NATO teeb sedasama äh, oma tippkeskusega Tallinnas. ja lõpetuseks Ameerika Ühendriigid äh, on varsti pidamas äh, küberrünnakuid sõjategevuseks ning nad kavatsevad reageerida vastavalt me saame siin rääkida kübersõjategevusest, aga tihtipeale on väga keeruline äh, tuvastada, kes on agressorid ja seetõttu teeb see reageering äärmiselt raskeks. hetkel on NATO äh, öelnud, et äh, küberrünnakud ei lange artikkel viis alla, aga NATO üritab oma, tugevdada oma vastupanuvõimet sellistele rünnakutele, luues kübermeeskonna, sellise agressori rünnakrühma, mis muudaks võimaluse, võimalikuks leida mooduseid, kuidas sellistele rünnakutele vastu seista. ja me vaatame, kas see debatt annab meile mõningaid mõtteid selle kohta, kuidas kaitsta ennast küberrünnakute vastu. kõigepealt kuulame selle uuringu autoreid, äh, äh, härra Klimburgi ja proua Tiir Maglaari. Teil on sõna, palun suur aitäh selle sissejuhatuse eest, tere hommikust, daamid ja härrad, mina olen Aleksander Klimburg, mina olen Austria Rahvusvaheliste Suhete Instituudist ja annan ja tänan teid sellest, et olete andnud mulle võimaluse seda uuringut täna esitleda. minu kolleeg äh, Brodri Maclar ja mina oleme teinud äh, uuringu küberkuritegevuse ning väljakutsete kohta liikmesriikidele ja meie ise ütleksime, et äh, selle pealkiri võiks olla küberjulgeolek ja küberjõud. Te märkate, et siin on väike erinevus äh, äh, kahe pealkirja vahel, üks puudutab kübersõjategevust, teine rohkem küberjõudu ja me selgitame ka seda erinevust. presentatsioon ei puuduta mitte ainult seda, mis on selles dokumendis, te peate siiski dokumenti lugema, kui te tahate täpsemalt teada, aga esitleme teile mõningaid võtmepunkte sealt täna. kõigepealt äh, üldine sissejuhatus. Äh, selline hägusus on realiteet küberruumis, meil ei ole isegi ühtset äh, kirjaviisi, kui me räägime kübersõjategevusest, seda võib kirjutada kokku, lahku, suurte tähtedega, mingit normi siin ei ole ja on isegi riike, kus selliseid norme ei ole, seda saab erinevalt kirjutada ja see peaks meile ütlema päris palju küber julgeoleku iseloomu kohta. ei ole ühtseid rolle, on riigid, riigisüsteemi äh, välised äh, tegijad, sõja, äh, terroristid, kriminaalid, ühtset definitsiooni samuti ei ole, see tähendab kolme erinevat asja inimest, erinevatele inimestele ja me täna räägime mõningatest definitsioonidest siin, aga on veel teisi kontseptsioone, infosõjategevus ja nii edasi mis ei ole kõik ka defineeritud. kas on ühtsed küsimused, see on veel üks suur teema, kas me täpselt teame, mida me tahame, kas me tahame uurida küberjõudusid, kübersõjategevust, mida me tegelikult äh, siis uurime ja siis on ka äh, erinevad äh, arvamused siin äh, äh, mõned arvavad, et me peaksime kübersõjategevust vaatama kõige rangemalt äh, ja samad arvavad jällegi, et igasugune sõjategevus on eskaleeruv mina ise olen äh, Austria äh, rahva-, välispoliitika äh, instituudist, ma olen nõuandja välisministri, aga selles pädevuses ma täna siin ei räägi, räägin täna siin kodanikuühiskonna esindajana ja kõik arvamused, mida avaldatakse, on ainult minu enda omad. kõigepealt siis äh, alus infooperatsioonid on võtmekontseptsioon, mis on defineeritud ja me räägime siin selle erinevatest aspektidest täna äh,. aga eh, konkreetsemalt vaatame me eh, sellist valdkonda, mis on komp-, arvutivõrgustiku operatsioonis, see koosneb eh, kolmest üksusest, komp-, arvutivõrgu rünnakud, CNA, küberespionaaž CNE ja kaitse CND. aga CNA on ainult üks definitsioon Äh, selleks, et CNA atak-, rünnak läbi viia, on tihtipeale vaja ka CNE-d ehk espionaaži ja seetõttu on oluline aru saada, millised on CNA ja CNE vahelised erinevused. ma ei tea, kui hästi te näete seda siin graafikus, aga äh, siin on äh, toodud ära erinevad tehnikad, taktilised vahendid, kübervahendid, mida saab kasutada mina ise tahaksin rääkida täna rohkem küberjõust, sest süber, kübersõjategevus on selline sõna, mida peaks väga ettevaatlikult kasutama. seda on kutsutud kohutavaks metafooriks, aga see on üks kõige paremateks. parem metafoor on küberjõud, see kaasab kõik aspektid, mis on kübersõjategevuses, aga ka väljaspool. näiteks meil on infooperatsioonid, rääkisime nendest enne, see on sõjaline küberrünnaku definitsioon siin on jälle näha neid CND, CNA ja nii edasi ja igasugused toetustegevused nagu elektrooniline sõjategevus, petmine, julgeolek ja nii edasi. kübersõjategevus, infosõjategevus on seotud nende teemadega üsna tugevalt, aga tõeline märkus äh, puudutab seda, et küberjõud kaasab kõik need ja siin on ka igasugused ja ma tõesti kipun liiga kiiresti rääkima, ütleb kõneleja. Äh, küberjõus on äh, palju ühist äh, kübersõjategevuse ja infosõjategevusega. kui me räägime kübersõjategevusest, siis hakatakse kohe mõtlema sõjaväelise mandaadi üle. aga riikidevaheline konflikt küberruumis, millest me tegelikult räägime, puudutab tegelikult palju erinevaid mandaate näiteks eh, see puudutab seda, kuidas hallatakse internetti, kuidas valitsused tulevad välja poliitikate, küberkuritegevus, kriitilise infrastruktuuri kaitse, eh, küberkonflikti reeglid ja põhimõtted, see nii-öelda küberruumi Genfi konventsioon ja isegi terrorism ning te, eh, terroristliku tegevuse toetamine, nii et see on palju mandaate, mis küberjõu alla langevad äh, ja tegelikult eh, kübersõjategevus, kuigi neid eh, teemasid ei kata, ei peakski katma, sest et need on eh, küsimused, millega tegelevad siseministeeriumid, politsei, tehnikud, erinevad osakonnad, mitte ainult sõjavägi. räägime mõt-, mõnest võtmekarakteristikust. nagu ma sissejuhatuses ütlesin, siis suur probleem kõikides konfliktides küberruumis on see, et ei ole võimalik eh, omistada neid eh, tegusid kellelegi. väga keeruline on eh, tuvastada, kes küberrünnakut läbi viib. mõnikord on seda võimalik teha pärast, aga peaaegu võimatu on teha seda sel ajal, kui rünnak käib kui seda tehakse hästi. nii et väga keeruline on tuvastada, kas te olete küberkuritegevuse ohver, ohver, küberterrorismi ohver või kübersõjategevuse ohver see on eriti probleem, nagu ma enne ütlesin, sest et äh, küberespionaaž, CNE, on nii-öelda eeltingimus äh, arvutivõrgu rünnakule CNA-le, nii et äh, võib-olla öeldakse, et CNE ei ole julgeolekuprobleem omaette, ta võib-olla tõesti seda ei ole, aga Äh, täpselt sama teid, mille kaudu viiakse läbi CNE-d, äh, saab kasutada ka selleks, et näiteks loogikapomme või teist tüüpi rünnakuid äh, arvutivõrkudes läbi viia. nii et CNE võib olla ka küberkuritege-, kübersõjategevuse esimene punkt ja mõned kontseptsioonid, mis tihti üles kerkivad, on kaks eri tüüpi lähenemist küberjulgeolekule, üks on nii-öelda vastupanuvõime, teine on, on äh, tõrjumine. vastupanuvõime on see, et suudetakse vastu seista suurele hulgale rünnakutele. Äh, ja heidutus on see, et üritatakse äh, vähendada ründaja soovi rünnata enamik sellest debatist leiab aset Ameerika Ühendriikides, sest et Ameerika Ühendriigid domineerivad seda valdkonda täielikult nii intellektuaalselt, tehniliselt kui ka rahaliselt. Äh, Ameerika Ühendriikide juurde jõuame hetke pärast, aga ka Euroopas äh, oleme me päris palju rääkinud vastupanuvõimest, mitte nii palju heidutusest, aga oluline on teada, et ei saa olla äh, sajaprotsendiliselt heidutusel põhinev või vastupanuvõimel põhinev poliitika nad sõltuvad teineteisest. minu kaasautor äh, ja mina pooldame rohkem vastupanuvõime poolt, äh, me leiame, et see on olulisem kui heidutus, aga tuleb siiski meeles pidada, et natukene heidutust on vajalik ka vastupanuvõime jaoks. räägime siis lühidalt äh, kolmest suuremast küberjõust, et teil oleks natuke aimu sellest, mida see tähendab. minu arvates Hiinat võib kirjeldada kui sissepoole suunatud vastupanuvõimet, nad on sõjaväeliselt väga tugevad siin. Eh, nad on eh, keskendunud eh, rahvavastusarmee osadele, aga see puudutab ka reservi ja militaarüksusi, aga rünnakuvõimekus Hiinas on keskendutud sõjaväele, aga Hiina puhul on kõige olulisem erisus see, et nad on läbi viinud sellise Äh, suure tugevdamise, et tugevdada omaenda IT-süsteeme ja nad on teinud seda selle kaudu, et äh, on üritanud asendada oma operatsioonisüsteemi, Windows on ära keelatud, nad on omaenda külinsüsteemi välja arendanud, oma kiibistiku, äh, nii et nende mikrokiipe ei saaks rikkuda ning siin on ka palju teisi kaitsemehhanisme. aga kõige olulisem see, et Neil on äh, väga suur äh, tsensorlusprogramm, nii et väga suur osa julgeolekujõududest on suunatud sellele, et äh, jälgida internetitegevust Hiinas ning tegevust, mis leiab aset väljaspool Hiinat, nii et nad on niisuguse suure tulemüüri ehitanud ja põhjus selleks on väga lihtne. ja paar nädalat tagasi seisuga on Hiinas nelisada viiskümmend miljonit internetikasutajat, neil on kakssada miljonit blogi, see on üsna muljetavaldav äh, suhtarv ja see näitab seda, kuivõrd elujõuline on Hiina internetiruum. ilmselt see on ka kõige suurem julgeolekuprobleem Hiina kommunistlikule parteile. Nad ei ole millegipärast rohkem mures ja ei ole äh, mingit paremat võimalust kommunistliku partei autoriteeti õõnestada kui küberruumi kaudu. nii et ei ole üllatav, et Hiina võimud äh, tegutsevad selle nimel, et nii-öelda koopteerida netikodanikke netis enne. et nad koopteerivad eh, neid toetama valitsuse poliitikat, seda tehakse erinevaid viise pidi, kõige kuulsamad on Hiina armee häkkerivõistlused, eh, aga on ka palju teisi meetodeid, võin sellest rääkida tundide kaupa aga kokkuvõtteks minu arvates enamik Hiina sõjalisi võimekusi, mis on äärmiselt muljetavaldavad, on äh, defensiivsed, nad on, kaitsevad rünnakute vastu väljaspoolt, eriti Ameerika Ühendriikidest, ja samas on nad äh, kaitsepositsioonil ka sisemiste rünnakute vastu, neil on, äh, nad on turvatud Hiina häkkerite vastu, aga nad tahavad ka anda nendele Hiina häkkeritele tegevust ja seetõttu nad Äh, loovad programme, mis võimaldaksid äh, nendel Hiina häkkeritel rünnata Euroopa ja USA süsteemi, see on nagu selline tööprogramm, et palun minge rünnake neid, mitte meid. järgmine, äh, Venemaa võimekus on selline pehme heidutus. realiteet on see, et nende julgeolekukogukond täielikult domineerib seda valdkonda. FSB on siin ilmselt juhtagentuur nad domineerivad ka paljudel teistel viisidel. venelastel on unikaalne oskus teostada järelevalvet kogu interneti üle, nii et kogu Venemaa internetiliiklus on monitooringu all, palju riike ei ole selleks just võimelised, see on selline SORM kaks äh, seadusandlus. ja veel üks oluline punkt Venemaa kohta on see, et Venemaa küberkuritegevus äh, Äh, arvestades, kuivõrd äh, tehniliselt edasi jõudnud on äh, Venemaa haridussüsteem on maailmas esikohal aastal kaks tuhat seitse nelikümmend protsenti kogu maailma küberkuritegevusest viidi läbi ühe konkreetse Vene küberkuritegevusrühmituse poolt. ja tänaseni on pigem probleem küberkuritegevuses Venemaa sees, mitte niivõrd väljapoole, aga see on äärmiselt oluline siiski. varem olid neil tugevad sidemed äh, luurekogukonnaga, ma ei tea, kuidas see tänapäeval on, aga on kättesaadavat äh, selget informatsiooni sidemetest äh, organiseeritud kuritegevuse ning luurekogukonnaga üheksakümnendatest ja see ilmselt ka jätkub. Neid sidemeid organiseeritud kuritegevusega kasutatakse näiteks hakke, häkkerpatriootide võrgustiku kaudu, need on äh, interneti, neid, neid äh, inimesi palgatakse ka luurekogukonna poolt, et äh, korraldada rünnakuid näiteks Gruusia ja ka Eesti vastu. Äh, ja tihtipeale on nad ka seotud nende noorterühmitustega, keda Kreml toetab, keda kasutatakse selleks, et avaldada survet nii-öelda välisvaenlaste vastu, aga tihtipeale ka sisevaenlaste vastu nii et äh, viitan Venemaa võimekusele kui pehmele heidutusele, sest need ei ole mingid ametlikud võimekused, kõige olulisem osa Venemaa küberjõust on mitte see, mida selle kohta teatakse, vaid see, mille kohta, mida selle kohta ei teata. Ameerika Ühendriikide võimekused teisest küljest on täiesti vastupidised. Nad on äärmiselt kulukad, nagu te näete, seda, see tabel siin lihtsalt illustreerib seda, kui palju erinevaid organisatsioone kübersõjategevuse ja julgeolekuga tegeleb Ameerikas, neid on päris palju. Nad kulutavad rohkem küberjulgeolekule ja kübersõjategevusele kui kogu ülejäänud maailm kokku, nii et see arv on väga suur. Ameerika Ühendriikide küberoperatsioonid on enamikus sõjaväelised, see tähendab seda, et nad on operatsioonilised sõjaväelised, nad on sõjaväeoperatsioonid, nii palju ei ole nad mures sellepärast, et kustutada tulesid, vaid sellepärast, et eh, näiteks radarisüsteeme kinni panna ja nad on ka rohkem äh, kaitse see, äh, seisukohast, palju kulutatakse raha infovõrgustikule ja kaheksakümmend protsenti nendest organisatsioonidest, mis on ära toodud siin, on tegelikult kaitseorganisatsioonid. aga arvestades, kui palju on kulutatud raha äh, Äh, kui palju on organisatsioone, on neil raskusi sellega, et vastupanuvõime tööle saada, see on oluline osa. Äh, suurus on oluline põhjus siin ka paindlikkuse puudumine. Äh, palju aastaid on Ameerika Ühendriikidel olnud heidutuspoliitika, ehk siis, et kui te meid ründate, siis ei tähenda, kui palju kahju te tekitate, sest meie ründame neid tagasi tunduvalt karmimalt, mitte ainult interneti kaudu, vaid ka diplomaatia, sõjaväelise majandusjõududega ja nii edasi see on Ameerika Ühendriikide poliitika oluliseks osaks olnud aastast, aastaid ja on otseselt seotud tuumaheidutusega. kuidas see poliitika peaks töötama võimalike küberterroristide vastu, ei ole küll päris selge, sest et neid ei ole võimalik heidutada ja nagu me oleme ka arutanud, siis tihtipeale küberruumis ei ole võimalik tuvastada, kes teid ründab, nii et see muudab kogu olukorra veel keerutamiseks aga valitsusväline sektor on siin väga suur, see ei puuduta mitte ainult eh, kriitilisi eh, infrastruktuuri kaitseid, vaid eh, see puudutab ka Ameerika Ühendriikide tööstusvõimekust. ainult väike osa sellest on seotud mingisuguse valitsusprogrammiga, enamik on väljaspool valitsusprogramme ning küberjulgeolek toimub ilma igasuguse äh, õiguslikku raamistikut, rahvusvahelise valitsuse reglemendid, see lihtsalt reguleerib üldiselt ennast ise. nüüd annaksin sõna oma kolleegile, kes räägib natuke rohkem interneti haldamise ning Euroopa Liidu võimekuse kohta. Good morning um,. I am Heli Tiirma-Klaar uh.... Äh, tere, mina olen Heli Tiirma-Klaar ja siin esindan ma Eesti Välispoliitika Instituuti, nii et kõik, äh, mida ma ütlen, on akadeemiline arvamus eh, ja ei ole seotud Eesti valitsuse ametlike seisukohtadega. Eh, kui me räägime siin küberjõust, kübersõjategevusest, küberjulgeolekust, siis eh, peame me mõistma, et enamik kübertegevusi toimub me mitte Äh, nii-öelda riigi pädevuses, vaid erapädevuses enam, kaheksakümmend protsenti äh, infrastruktuurist, millest me sõltume, vesi, elekter, transport, kõik need kasutavad kübersüsteeme, infosüsteeme ning suur osa meie ühiskonnas, see on suur osa meie ühiskonnast ja seda nimetatakse kriitiliseks infrastruktuurist. Äh, seda toetavad infosüsteemid ning nende infosüsteemide sujuv töö ongi küberjulgeoleku tsiviilosa südames. selle äh, selgitusega lähen nüüd äh, edasi rahvusvaheliste küberalgatuste juurde ja siis Euroopa Liidu algatuste juurde küberruumis. Aleksander andis väga hea ülevaate äh, suurte küberjõudude erinevatest võimekustest, eriti sõjaväeliselt poolelt. nüüd räägin mina rohkem küberjulgeoleku tsiviilpoolest ning sellest, kuidas ta on tänaseni arenenud. esiteks siis interneti haldamine, nagu te teate, siis internetti ei loodud mitte selleks, et nad mingisuguseid kriitilisi ühiskonna või majandusfunktsioone toetama hakkaks. internet on aga kujunenud kriitiliseks vahendiks ning kõik riigid maailmas, kaasa arvatud Euroopa Liit, Euroopa Liidu liikmesriigid, eh, üritavad nüüd leida head lahendust sellele, kuidas eh, luua sellist läbipaistvat ja head interneti haldamise mudelit, sest siiamaani on interneti hallatud kahes osas, tehnilise poole pealt ning poliitika poole pealt. see on väga palju selline alt üles protsess, kus eh, internetiinseneride rakkerühm, insenerid ise on defineerinud seda, millised on interneti tehnilised võimekused ning äh, siiamaani on see töötanud päris hästi. poliitika äh, valdkonna koha pealt meil on ICAN, mis annab numbreid ning nimesid ning äh, siis on ka valitsuse nõuandev nõukogu, aga ICAN Eh, seda tihtipeale süüdistatakse selles, et ta on hägus ning otsuste tegemise mudel ICANN-is on eh, suhteliselt ebaselge, kui isegi, kui te seda ise internetist uurite, siis te näete seda. nii et põhimõtteliselt interneti haldamise puhul on meil kaks eh, suuremat küsimust. esimene on interneti vabaduse küsimus ning teine on interneti julgeoleku küsimus demokraatlikud riigid ei ole eriti tahtnud hetke interneti haldamise mudelit muuta, sest see on selline mitme osapoole mudel, see tähendab seda, et ka erasektori äh, esindajad ning äh, geograafiliselt esindatud valitsused äh, osalevad interneti haldamises. mõned valitsused tahaksid, et valitsuste roll interneti haldamisel oleks suurem, aga nad, need ilmselt pole vaja öelda, et tegemist ei ole eriti demokraatlike riikidega ja on ka organisatsioone, kes oleks huvitatud äh, äh, sellest, et saada suuremat äh, rolli interneti haldamisel, aga hetkel ei ole mingit konsensust selle koha pealt, milline mudel peaks olema interneti haldamisel ja mitme osapoole mudel ilmselt jätkub veel mõnda aega. see on ilmselt see esimene küsimus, kus Euroopa Liidul on selline ülemaailmne roll ja meil võiks olla selge äh, hääl selle koha pealt, kuidas teha paremaid ettepanekuid interneti haldamise osas ja kuidas teha koostööd Ameerika Ühendriikidega, toetamaks sellist äh, uut mudelit, kui uus mudel peaks leitama. nii et see on ehk võib-olla juba osa soovitustest, aga äh, ütleksin, et Euroopa Liidul kindlasti on siin küsimustes roll siis on mõningased äh, ülemaailmsed algatused. interneti haldamine on olnud äh, üsna segane paljude inimeste jaoks maailmas, küberjulgeoleku kogukond kui selline on äh, alustanud seda poliitika valdkonna eneseregulatsiooni on mitmeid häid äh, mitteametlikke algatusi, kõigepealt Meridiani foorum, kus äh, valitsuspoliitika kujundajad äh, arutavad küberjulgeoleku parimaid praktikaid ülemaailmsel tasandil. teine on First Foorum, interneti reageeringu ning julgeolekumeeskondade foorum, mis on samuti selline enesereguleeriv liikumine, kus info, julgeoleku professionaalid, erasektor ja nii edasi tulevad kokku akrediteerivad teineteist, vahetavad informatsiooni ja olles aus Eesti kodanikuna, meie ilmselt pääsesime aastal kaks tuhat seitse just nende mitteametlike foorumite tõttu, mitte valitsuste tegevuste tõttu, sest et need mitteametlikud võrgustikud kõikides riikides maailmas, meie oma infojulgeoleku spetsialistid, teised oli päris lihtne rahvusvaheliselt koordineerida vajalikku reageeringut nüüd aga jätkan selliste küberalgatustega, mida toetavad need mitmepoolsed valitsusevahelised organisatsioonid. esiteks on olemas väga oluline rahvusvaheline õiguslik instrument, mis on Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsioon. see on ainuke senini eksisteeriv õiguslik instrument, mis paneb paika standardid riikide sisemistele seadustele ning äh, nõuab ka rahvusvahelist äh, korrakaitsekoostööd äh, konventsiooni liikmetelt. enamik Euroopa Liidu liikmesriike on selle allkirjastanud ja ratifitseerinud, mõned ei ole veel ratifitseerinud. Ameerika Ühendriigid on allkirjastanud ning ratifitseerinud selle konventsiooniga Jaapan, Kanada, teised edasijõudnud majandused OECD riikidest see on ka see peamine instrument, mida Euroopa Liit edendab. ja see tegeleb äärmiselt oluliste küsimustega, mis puudutab kuritegevust ning siseriiklikku seadusandlust. demokraatlike riikide konsensus hetkel on, et meil ei ole vaja rohkem instrumente Äh, on ka OECD töörühm, mis puudutab infojulgeolekut ning privaatsust, see on rohkem majanduspoliitika osa, infoühiskonna poliitika. OECD on andnud välja väga häid soovitusi äh, kriitilise infrastruktuuri kaitse kohta. Äh, OECD nagu rikka, kui rikaste riikide klubi nõuab ka, et nende liikmetel oleks äh, kübervarade minimaalne kaitse olemas äh, nii organisatsioonilise kui tehnilise seisukohalt. siis on selline organisatsioon nagu OSCE, see on rohkem äh, äh, küberjulgeoleku poliitilis-militaarne dimensioon, mida see organisatsioon käsitleb, siin nad on alustanud dialoogilise riigi käitumise kohta ja see aasta on otsustanud eh, nad edendada eh, kindluse kasvatamise meetmeid riikide vahel, et eh, luua riikide vahel suuremat läbipaistvust. kui te näiteks istute Ameerika Ühendriikide küber julgeolekukeskuses näete, et rünnak tuleb Venemaalt, kuna probleemi ei ole reaalajas võimalik eh, küberruumis lahendada, siis tuleb tuvastada, kas on tegemist on ametliku eh, vaenutegevusega Vene või Hiina valitsuse poolt teie suunas või on see mingi valitsusväline eh, tegija, kes üritab jätta muljet, et rünnak tuleb teatud riigist. ja selleks, et seda tuvastada, peaks olema mingisugune infoliin, või kontaktpunkte, kelle käest saaks tuvastada, kas see on selle riigi tõeline kavatsus. nii et see on selline äh, sama loogika, mille järgi oli äh, Venemaa ning Ameerika Ühendriikide vahel olemas äh, infoliin, mille järgi kohe tuvastada, kas võimalik tu-, tuumarünnak oli õnnetus või oli see otsene rünnak, nii et samasugune asi oleks võimalik sisse viia küberkonfliktide puhul nüüd järgmiseks äh, ÜRO tegevused äh, poliitika valdkonnas. Äh, ÜRO-s on palju tegevusi ja valdkondi, ma ei hakka siin kõiki neid loetlema, aga poliitika seisukohast on välja tulnud olulisi resolutsioone sotsiaal- ja majanduskomisjonilt, mis rõhutavad küberjulgeoleku kultuuri ning ka vastupanuvõime ning ennetusosa ja aastal kaks tuhat üheksa tuli relvastuse vähendamise komisjonist resolutsioon kus otsustati, et ÜRO annab välja raporti küberjulgeoleku koha pealt, mis oleks osa rahvusvahelise julgeoleku, rahvusvahelisest julgeolekust. seda tuntakse kui valitsusekspertide gruppi, raportid anti välja aastal kaks tuhat kümme ning see lahendab mõned äärmiselt olulised küsimused küberkonflikti puhul. esiteks, kas meil on seadusi, mis kehtivad küberruumile, kui tekib konflikt riikide vahel see raport väidab, et jah, sellised seadused on olemas. Äh, sõjajõudude konflikti äh, seadus ning rahvusvaheline õigus äh, kehtivad samuti küberkonfliktide puhul. veel üks oluline järeldus sellest raportist on, et riigid peavad tegema koostööd ning ehitama varase hoiatuse ja riski vähendamise mehhanisme küberruumis eh, ning eh, riikidel on õigus ka enesekaitseks, kui nad satuvad eh, kübervahenditega teostatud rünnaku ohvriks. ÜRO harta järgi on riikidel selline enesekaitseõigus ja selles raportis on soovitatud, et küberrünnaku puhul oleks riikidel samuti õigus ennast kaitsta Äh, sellise poliitilise militaarpoolega nüüd jätkame, kirjeldades, mida on teinud NATO. NATO andis oma esimese küberkaitsepoliitika välja aastal kaks tuhat seitse pärast seda, kui Eestit rünnati, sest et äh, Eesti rünnak tuli NATO-le üllatuseks. Äh, siis küberkaitse halduskogu loodi NATO-s lisaks sellele tehnilisele võimekusele, mis NATO-s juba enne oli, mis oli eh, NATO arvutiintsidendi reageeringuvõimekus. NATO peamiselt on keskendunud omaenda võrgustikele, suure sõjalise organisatsioonina peab ta olema kindel, et eh, nende sõjalised operatsioonid on ka küberruumis turvatud. Eh, strateegilises kontseptsioonis eelmisest aastast rõhutas NATO, et allianss äh, kaitseb ennast igasuguse rünnaku vastu järgmiste aastate jooksul, kaasa arvatud äh, erakorralised julgeoleku väljakutsed, mis tähendab siis ka küberrünnakuid. aastal kaks tuhat üks äh, võttis NATO vastu ülevaadatud küberkaitsepoliitika ja tegevuskava, kus ta defineerib selgelt kolm reageeringu kategooriat. esimene reageering on kollektiivse kaitse reageering, juhul kui küberrünnakud eh, leiavad aset laiema konflikti kontekstis või osana konventsionaalsest sõjategevusest. siis äh, algatatakse NATO kriisihaldusmenetlused. teine reageeringu kategooria leiab aset siis, kui liitlased või üks liitlane satub tõsise küberrünnaku ohvriks, siis on olemas koordineeritud NATO reageering. ja kolmas kategooria Äh, kehtib sellele, kui NATO oma võrgustikke või operatsioone rünnatakse, siis äh, äh, reageerivad NATO oma tehnilised võimekused. kõnelejal kadus hetkeks mikrofon. nüüd järgmiseks, mida on senini teinud Euroopa Liit? Euroopa Liit on alustanud äärmiselt kasulikke tegevustega tsiviilperspektiivist. on olnud äärmiselt kiiduväärseid algatusi juba kahe tuhandendate algusest, aga esimene tõeline küberalgatus, mis sundis Euroopa Liidut liigutama, on nõukogu raamistik, mis puudutab Äh, infosüsteemide vastaseid rünnakuid aastast kaks tuhat viis, pärast seda on mõningaid direktiiv, direktiive välja antud, mõningad terrorismivastaseid tegevusi. aastad kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme oli äärmiselt olulised Euroopa Liidule, sest et äh, esitati mitmeid uusi küberkuritegevuse alaseid algatusi ja nüüd on vastu võetamas äh, oluline direktiiv mis puudutab rünnakuid küberruumis, see on, need on liikmesriikidele välja pakutud ja seda nüüd arutatakse, on ka olulisi operatsioonilisi äh, mõtteid, mida ilmselt varsti rakendama hakatakse, näiteks Euroopa Liidu info jagamise ning hoiatussüsteem ning äh, aastaks kaks tuhat kolmteist avatakse ka küberkuritegevuse keskus, äh, nagu eile ütles volinik Malmström ühel teisel kohtumisel siin Brüsselis. nii et on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit jätkaks küberkuritegevusega seotud tegevusi, sest enamik küberrünnakuid täna on suunatud majandusüksuste vastu rahalistel põhjustel ning see on tõsine turvaväljakutse kõikidele meie riikidele, sest äh, pangad ning teised tööstused igapäevaselt kaotavad selle tõttu päris palju raha. Äh, korrakaitse hetkel ei ole võimeline äh, isegi väga suurt osa äh, Äh, nendest ebaseaduslikust tegevustest jälgima, mis hetkel internetis Euroopa ettevõtete vastu toime pannakse. Äh, ning see on selgelt üks tugevusi, mis Euroopa Liidul on. Euroopa Liit on võimeline vastu võtma neid riikide üleseid direktiive ning äh, nõudma, et liikmesriigid teeksid rohkem, et võidelda küberkuritegevusega veel üks oluline Euroopa Liidu tegevuste sammas küberjulgeoleku vallas on kriitilise infrastruktuuri kaitse ning kriitilise infoinfrastruktuuri kaitse. see on veel üks äh, äh, tsiviil äh, äh, osa, mis on kriitilise tähtsusega. see tegeleb äh, ennetamise ning vastupanuvõimega, nagu ma ütlesin, siis me kõik sõltume kriitilistest infrastruktuuridest äh, igapäevaselt eh, on meie kogu, ühiskonnad äärmiselt eh, sõltuvad infosüsteemidest, me ei saa sellest aru enne, kui juhtub midagi väga halba, aga loodetavasti suudetakse selliseid asju siiski ennetada. see on ka põhjus, miks kõik kriitilise infrastruktuuri kaitsealgatused ning direktiiv kriitilise infrastruktuuri kaitse kohta, mis Euroopa Liit välja andis aastal kaks tuhat kaheksa, on äärmiselt olulised eh, Euroopa Liidul on palju kriitilisi infrastruktuure, millel on äh, piiriülesed mõjusid, sellest on ka tehtud nimekirja äh, ja äh, loodetavasti lisatakse sinna varsti ka infokonventsioonitehnoloogia ja selle koha pealt on algat-, tehtud algatusi aastast kaks tuhat seitse, kus oli võrgustik ja infojulgeoleku algatus, aastal kaks tuhat üheksa tuli välja teatis Euroopa Kaitsemine äh, suurte küberrünnakute ning äh, sekkumiste vastu ja see oli selline teadlikkuse tõstmise teatis, see oli teadlikkuse tõstmise aasta Euroopa Liidus, et Euroopa Liit hakkaks äh, küberjulgeolekule tõsisemalt mõtlema. ja TG Info on teinud äh, suurepärast tööd, et seda valdkonda edendada. aastal kaks tuhat üheksa esitati väga tugev direktiiv telekommunikatsioonide raamistikku, teles-, raamdirektiiv, eh, mil- ja palju asju muutus selle direktiiviga. siin on eh, tugevad soovitused Euroopa Liidu ettevõtetele, et raporteerida küberrünnakutest eh, ning võtta ette meetmeid selleks, et vältida küberintsidente. on olemas ka Euroopa Võrgustik ja Infojulgeoleku Agentuur Kreekas, mis just korraldas esimese Euroopa ülese küberharjutuse eelmisel aastal. Euroopa Liidu tsiviilpool on seega liikumas õiges suunas ning kõik need väärtuslikud algatused on paigas. nüüd tuleks lihtsalt äh, teostada paremat äh, koordinatsiooni ning äh, ülevaadet saada asjadest, poliitikate koordineerimine on midagi sellist, mis tuleb välja arendada. ja nüüd tulles selle ühtse julgeoleku välispoliitika valdkonna juurde, siin valdkonnas on veel arenguruumi. aastal kaks tuhat üheksa mainiti küberjulgeolekut äh, raportis, mis puudutas Euroopa julgeolekustrateegia rakendamist. Eesti valitsus tegi tugevat lobitööd selleks, et äh, see teema samuti siia raportisse tuleks on äh, olnud ka praktilisemaid algatusi Euroopa Kaitseagentuuri poolt, on leidnud aset teatud sündmusi ning eh, hiljuti on ka Euroopa välisteenistus välja andnud mõningaid häid algatusi, mis selles raportis ei ole, sest nad, nad on nii hiljutised. ja siis on olemas rohkem selliseid info kinnitamise tüüpi Euroopa Liidu tegevusi ja hiljuti oleme me kuulnud sellest, et Euroopa Liidu CERT eh, alustatakse, eh, algatatakse samuti pärast viimatisi rünnakuid Euroopa Liidu institutsioonide vastu praegu ongi õige hetk seda teha. meil palut-, paluti oma raportis arutada ka liikmesriikide valmisolekut ja me tegime sellest väikse ülevaate, see on olemas ka raportis. Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa, kolm suuremat Euroopa Liidu liikmesriiki on äh, alustanud, äh, algatanud omaenda küberjulgeoleku algatustega on loonud ka uusi struktuure, mõned väiksed keskmise suurusega riigid samuti tegelevad tõsiselt selle teemaga ning on oma riiklikud strateegiad alustanud, on loonud ka riiklikud haldusmehhanismid, mis puudutab küberjulgeolekut, aga kuna see teema on paljude riikide jaoks veel väga uus, siis paljud ikka veel endiselt mõtlevad öö, oma küberseadusandluse üle ja loodetavasti tulevaste aastate jooksul rohkem riike öö, Äh, viib sisse küberjulgeoleku strateegiat ning hakkavad ka Euroopa Liidus sellesse valdkonda ja investeerima. ja nüüd, mis puudutab äh, soovitusi ja järeldusi, siis nüüd annaksin jällegi sõna Aleksandrile. aitäh, Heli! Äh, nüüd puudutame siis kahtekümmend kolme hinnangut ning soovitust, mis on meie raporti südames mõned Euroopa Liidu algatused olid äärmiselt kasulikud vastupanuvõime toetamisel. Äh, kriitikalise infrastruktuuri kaitse areng, äh, võrgustiku julgeolekupoliitika, samas ka kriisihaldus, nii et viimase kolme-nelja aasta jooksul on tegelikult äh, tehtud mitmeid algatusi, mis on päris kaugele jõudnud, toetades erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide vastupanuvõimet see puudutab eriti punkti kaks, Euroopa kogukond üldiselt, Euroopa Komisjon eriti, on peamiseks äh, stimuleerijaks äh, paljudele väikese ja keskmise suurusega liikmesriikidele. paljudel liikmesriikidel on väga keeruline selliseid algatusi arendada poliitilises mõttes nende oma riikide sisemiselt, kui Euroopa Komisjon äh, neid ei survestaks ja seda aset ei leiaks, on väga suur lõhe äh, kolme suurema riigi pluss ühe võimekuste ning äh, teiste riikide vahel ja on päris palju riik, liikmesriike Euroopas, kes ei ole isegi alustanud selle probleemiga tõsiselt tegelemist. mõned äh, osa parimast Euroopa Liidu küberjulgeolekust ei ole aga osa Euroopa Liidust ja ilmselt ei peakski seda olema, aga see lihtsalt näitab seda, milline on hetkeraamistik. üks näide, üks olu-, huvitavamaid äh, Äh, gruppe, on Euroopa valitsuse Z-grupp, äh, see on mitteametlik kooslus Euroopa Liidu valitsuste Z-rühmadest, äh, mis ei ole osa mingist ametlikust struktuurist, nad ise sertifitseerivad ennast ja selleks, et osa sellest grupist olla, peab olema hea, peab olema võimeline tegema seda, mida CERT tegema peab ja seetõttu siin on ka kvaliteedikriteeriumid. kui on mingi väga tõsine küberintsident, kas siis poliitiline või terroristlik, siis nemad on ilmselt üks meie suuremaid lootusi sellise küsimusega toime tulla Euroopas ja kui sellest saaks lihtsalt Euroopa Liidu üksus, millega kõigil oleks õigus liituda, siis seda ilmselt enam ei ole. eelmisel aastal meie kolleeg Paul Cornish ütles oma raportis, et ei ole Euroopa Liidu küberjulgeolekukeskust, see on probleem, et koordineerimist ei ole, ei ole mingit ühtset äh, bürood, kus kellelgi oleks ülevaade kõigest, mis toimub ja toimub ju päris palju. Euroopa Liidu institutsioonide enesekaitse tase on väga madal, isegi mitte suhteliselt madal, vaid väga madal. Need rünnakud, mida hiljuti avalikkuses arutati, on ainult jäämäe tipp, on aset leidmas palju muid asju kahjuks neid avalikkusega ei jagata ning seetõttu nendest ka eriti ei teata. aga õnneks Euroopa Liit hakkab selles suunas juba tegutsema. selleks, et luua EU, Euroopa Liidu CERT, on loodud eksportuurimisrühm ja see on hea samm. see interneti haldamise osa on endiselt üsna nõrk Äh, mitte lihtsalt sellepärast, et piisavalt palju inimesi ei ole siin, aga seda ei mõisteta ka välis- ja julgeolekupoliitilise küsimusena. aga siiski see, see saab otsustamaks järgmise kümne-kahekümne aasta jooksul. küberjulgeolek ei mängi mitte mingisugust rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, on teatud äh, erandeid. Äh, üritatakse välja arendada arvutivõrgustike operatsioonide poliitikat, ühtset poliitikat, aga see on olnud äärmiselt aeglane protsess palju midagi muud eh, välisjulgeolekupoliitikas aset ei leia. võib-olla pakutakse välja mingisuguseid äh, julgeolekuinstrumente, aga kindel see ei ole. aga poliitika julgeolekukomisjon, mingid teised komisjonid ei tegele üldse küberjulgeolekuga. tuleme selle juurde ilmselt tagasi, aga hetkel tegeleb sellega nõukogu julgeolekukomitee, nii et see on täiesti väljaspool eh, välisjulgeolekupoliitikat. ma ei ole päris selge, kas COSI sellega tegelema hakkaks, ilmselt see kavatsus on, et ta hakkaks sellega tegelema, aga see oleks tõenäoliselt ka ainult osa eh, selle fookusest, COSI rohkem keskendub siseasjadele, aga see ei ole ainult siseasi, vaid ka rohkem välisasi ning majandusküsimus see, et Euroopa Liidu ei tegele valitsusvälise sektoriga siin, on selge. siin peame silmas seda, et mõistetakse neid rühmitusi, millest Heli enne rääkis, nagu First Meridian rühm, teised rühmad, mis on rahvusvaheliselt äärmiselt aktiivsed ja millega peaks suhtlema selleks, et paremini mõista küberjulgeolekut üks asi, mis nõuab veidi selgitust, on sellise riistvararünnaku oht. see eh, viitab eh, sellisele geneerilisele rünnakule eh, kübervaldkonnas, mis on kõige keerulisem, kõige raskem on seda ka läbi viia. see puudutab seda, et erinev riistvada, vara, sellega manipuleeritakse tootmise või tarnimise ajal, et mõjutada servereid, näiteks äh, kiibistikke, ruutereid, servereid. peamiselt peaaegu võimatu on sellise rünnaku vastu ennast kaitsta, siin ei aita mingi, aita mingid ähm, tulemüürid või viirusetõrjeprogrammid. Äh, see puudutab äh, peamiselt ainult riike kui tegijaid küberkuritegijad, kurjategijad ilmselt kunagi sellega tegelema ei hakka, sest et see on liiga kulukas ja see on suur küsimus, ilmselt enamik Euroopa Liidu liikmesriike, komisjon seda ei mõista, aga see küsimus on äärmiselt tõsine, kuni me ei saa aru, mis ja kui suur on riistvararünnaku oht, ei saa me sellega äh, riigiti äh, tegeleda, me saame tegeleda siin küberkuritegevusega, aga mitte mingi tõsisema küberespionaaži või kübersõjategevusega õiguslikud küsimused on samuti väga halvasti mõistetud põhimõtteliselt on meil ainult kaks õiguslikku instrumenti, mis meid suurte küberrünnakute puhul äh, saavad aidata, artikkel nelikümmend kolm seitse ja artikkel kaks kaks kaks kaks, mis on rahva vastastikuse abiklausel. Äh, mõlemas klauslis on piirangud, esimesel juhul peab ähm, olema ametlikult sõda, ja see on väga ebatõenäoline, isegi väga tõsise küberrünnaku puhul on väga ebatõenäoline, et keegi sõja välja kuulutab ja teisel juhul peab olema defineeritud terroriakt ja see on suur väljakutse. üks näide näiteks rünnakud Eestis, vähemalt Euroopa Liit ei kuulutanud neid terroriaktiks. see tähendab seda, et meil ei ole tegelikult õiguslikke instrumente, millega Eestit toetada me saame neid toetada lihtsalt hea tahte, üldise vastastikuse abi ja kriminaalseadusandluse kaudu. meil ei ole mingisugust eh, kõrgetasemelist instrumenti, millega abi edendada ja see on seotud sellega, kuidas terrorismi hetkel defineeritakse. on veel ka teisi küsimusi, mille juurde saame ehk küsimuste käigus tagasi tulla. mõningad eh, soovitused siin. esiteks äärmiselt oluline kõigile institutsioonidele on see, et äh, oleks infokaitse kõrgem tase. Äh, äh, mina isiklikult, ka minu kaasautorid on saanud isiklikke kogemusi selle kohta, et Euroopa institutsioonides on see tase väga madal see information assurance on tehniline termin, mis puudutab info krüpteerimist, dokumentide korralikku Äh, hoidmist ja nii edasi. meetmed ise on üsna head, aga neid peaaegu kunagi ei rakendata ja see tähendab ka seda, et hiljut-, veel hiljuti ei olnud isegi CERT meeskonda, mis kaitseks Euroopa Liidu institutsioone. teoreetiliselt on see täiesti hämmastav. Äh, et meil oleks mingi esialgne meeskond juba olemas, see on esimene samm, aga me peame siit kindlasti edasi liikuma ja teine punkt ja see kõik puudutab samuti kõiki Euroopa Liidu institutsioone, on see, et kiiresti tuleb äh, äh, suurendada julgeoleku akrediteerimise tasandit. mõned kõige olulisemad üksused näiteks komisjonis, näiteks äh, TG Infos, mis selle küsimusega tegelevad, teevad suurepärast tööd, tegemist on äärmiselt pühendunud meeskonnaga ühes äh, konkreetses allüksuses on tegelikult ainult mõned inimesed, kellel on selline julgeolekuluba. seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti rünnakutest, mis toimuvad, on klassifitseeritud, nendest ei räägita, me ei räägi nendest ka siin täna. siis arvestades seda, tegemist on äärmiselt oluline küsimus, nii minu kolleegil kui minul on selline äh, äh, õigus äh, ligi, ligipääsule sellele informatsioonile, ütleme, et olukord on tõsine julgustame ka ei, äh, avaliku ja erasektori partnereid, partnerlusi ning infovahetusi suuremas äh, määral. kõik võivad ise määratleda, mida see tähendab. üks näide tegi Infson välja arendanud juba mõnda aega tagasi Euroopa EP3R grupi, mis on äh, just äh, vastupanuvõimele suunatud rühm, seda võiks laiendada, siia saaks kaasata erinevaid dimensioone, mida saaks teha ka eraldi, näiteks et äh, üldine fookus Euroopa finantstööstusele kui tervikule, liikmesriigid tegelevad Euroopas selle küsimusega kõik eraldi, igal riigil oleks avalikkuse ja erasektori koostöö, mis on suunatud äh, finantssektorile ja nii edasi, aga Euroopa ülest äh, avaliku erasektori koostööd siin ei ole, institutsioonid ei tegutse ju vaakumis, vaid tegutsevad koos, neid rünnatakse tihtipeale ka koos. Äh, ja ei ole nii, et äh, ainult ühte institutsiooni rünnatakse. Äh, nõukogu sekretäriaks peaks koheselt selgitama, millised on BSC, COSI ja CSC rollid ei ole mingit selget protokolli praegu selle kohta, keda informeeritakse, kes annab infot Coreperile või poliitilistele juhtidele. CSC hetkel peamiselt vastutab nende küsimuste eest, see tähendab seda, et see on suuresti väljaspool välisjulgeolekupoliitika raamistikku. me julgustame ka Euroopa Parlamenti pidama kuulamisi, eh, väga kinniseid kuulamisi Euroopa Liidu vastaste tõsise küberrünnakute üle on olnud rida tõsiseid episoode, mida ei ole raporteeritud, enamik parlamendisaadikuid ei tea nendest. ütleksin, et tean, et äh, parlamendisaadikute akrediteerimisprogrammi on laiendatud, tervitan seda, see on oluline esimene samm. aga meil peab olema palju laiem teadmiste baas selle kohta, milline on probleemide ulatus, millised on küsimuste tehnilised realiteedid ning äh, kes on tõenäoliselt toimepanijad. oluline, et oleks äh, korralikud kuulamised sel teemal. soovitame ka seda, et äh, leitakse struktuuriline küberjulgeoleku rahastamise instrument. minu, näide minu enda riigist, me oleme kümnendik nii suur kui Saksamaa, tavaliselt oleks meil vaja Äh, kümnendikuga vahenditest, Saksamaal sada tuhat äh, sõdurit, äh, Austrial kümme tuhat, küberkuritegevuse puhul see ei tööta. Saksamaal oleks vaja keskuseks kümme-viisteist inimest, meil viis, see on mini-, miinimumnumber, nii et väikeste riikide puhul on küberjulgeoleku kulud palju suuremad kui laia, suurematel riikidel, seetõttu neid ka väga aeglaselt on välja arendatud Äh, väikesed riigid, kes ei ole nii rikkad nagu Austria, siin on loomulikult tohutud finantsküsimused, mis sellega on seotud. Euroopa Liidul on aga tõesti oma huvi selleks, et toetada neid väikseid riike, et nad saaksid oma pädevusi ja võimekusi äh, kasvatada. Äh, tsiteerin jällegi Paul Cornishit, meil on vaja küberjulgeoleku koordinaatorit, meil on vaja kedagi, kellel oleks hea ülevaade nendest algatustest, mis, headest algatustest, mis Äh, toimuvad hetkel ja see muudaks asjad ka relevantsemaks välisjulgeolekupoliitika koha pealt. Euroopa Parlament äh, peaks toetama ka Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni ratifitseerimist. Äh, seda ei ole küll üldiselt ratifitseeritud, me ei tea, miks, aga see on igatahes kindlasti kõige parem instrument, mis meil hetkel olemas on. ja küberjulgeolekul peaks olema ka Euroopa Kaitseagentuuri raames olulisem roll. mõningad programmid seal seda, sellega tegelevad, aga neid tuleks uuendada, sest tegemist on tehniliselt äärmiselt keeruka valdkonnaga ning siin tuleb teha väga palju esmast uurimust, et toetame ka äh, turvaliste infokommunikatsioonitehnoloogia tarneahela programmide ülevaatamist, see on peamiselt seotud just nende riistvararünnakutega, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, neil on nii-öelda usaldusväärsete äh, tarnijate programmid. Ameerika Ühendriikides on näiteks tehaseid, mis äh, Äh, tegelevad ainult mikrokiipidega toot-, mikrokiipide tootmisega väga tundlike valdkondade jaoks. Äh, Ühendkuningriik, äh, Prantsusmaa tahavad samuti tagada seda, et sellised mikrokiibid, mis on kriitilise tähtsusega, et neid ei saaks kuidagi mõjutada. kui need asjad on teie süsteemides sees, siis on see teie süsteemid ka kurjategijate omad ja siin ei ole midagi teha. tahame laiendada ka seda, et Äh, suheldakse rohkem mitteliikmesriikidega äh, küberkuritegevuse osas, tegemist on globaalsete teemadega, äh, toetame töörühma, mis hiljuti tegi Info poolt loodi koos ameeriklastega. see tuleks suurendada koostööd ameeriklastega, ka teiste suuremate jõududega nagu Venemaa ja Hiinaga ja kus võimalik, peaksime me räägime sellest, et saavutada nendega tihedamaid sidemeid. ühenduse instrumentide rahastamine selleks, et toetada FKE-sid küberjulgeoleku valdkonnas, seda peab ehk veidi selgitama. mõningates riikides nagu Saksamaal öö, äh, on rahastatud tasuta teatud äh, vahendeid, mis on äärmiselt tõhusad, toetavad riski haldamist, põhi enesekaitset ja nad on FKE-de jaoks just äärmiselt kasulikud. see puudutab ainult väikest osa võimalikest kom-, arvutivahenditest, riskihaldusvahenditest, mida on võimalik leida, aga ehk tuleks uurida, kas Euroopa Liit oleks valmis rahastama mõningaid programme, ma ei hakka siin mingeid kaubamärke välja tooma, aga on palju äh, tarkvara, mis on koduseks kasutamiseks hetkel tasuta, neid on võimalik alla laadida äh,, Äh, ja kodus kasutada, ettevõtted peavad siin maksma, küsimus on, kas FKE-d peaksid samuti maksma või saaksid nad samuti neid tasuta alla laadida. Äh, seda võiks ehk uurida, võib-olla saaks Euroopa Parlament rahastada sellist üldist äh, litsentsi FKE-de jaoks, mitte suuremate ettevõtete jaoks, vaid väikeste jaoks. see hoolitseks siis ka et, et kaheksakümne protsenti küberrünnakutega oleks toime tuldud ja me peaksime rääkima ka sellest välis- ja julgeolekupoliitika küberagendast. hetkel sellist asja olemas ei ole ja tahaksin seda teemat veidi puudutada. ühise välis- ja julgeolekupoliitika küberagendas oleks näiteks see, et mõistetakse, kuivõrd oluline on interneti haldamine. olen seda varem ka öelnud, see puudutab seda, kuidas internetti defineeritakse poliitika tasandil, ka tehnilised realiteedid internetis, kõik koodid ei saa kübervaldkonnas tegutseda mõtestatult ilma interneti haldamisega tegelemata ja see ei ole ainult majanduslik küsimus, see on ka julgeoleku küsimus. kõik asjad, mida me praegu otsustamine, määratlevad eh, seda mitte ainult, kuidas internet areneb viie-kümne aasta jooksul, vaid see puudutab ka suurt osa maailma majandusest ning eh, igasuguseid võimalikke tulevasi küberkonflikti tüüpe see on oluline küsimus, mille üle praegu otsustatakse ja Euroopa Liidul ei ole siin mingit rolli. mingi roll võib-olla siiski on, aga mitte nii suur, kui ta võiks olla. sama puudutab ka osalemist rahvusvahelistes diskussioonides, et arendada välja norme küberkonfliktides. Äh, enamik diskussioone toimub ÜRO-s, ka OSCE-s, nagu mu kolleeg viitas siin keskendutakse sellele, et arendada välja kokkuleppeid riikide kohta, riikide vahel selle kohta, kuidas nad küberruumis käituma peaksid me ei saavuta mingit Genfi konventsiooni küberruumi kohta lähitulevikus, meil ei ole ka mingit relvastuskontrolli lepingut küberruumis, see ei oleks eriti kasulik, sest seda ei ole võimalik kuidagi kehtestada, aga võimalik on kokku leppida normide osas, mida riigid saavad, ei saa teha, mida nad peaksid või ei peaks tegema. Need diskussioonid on hetkel juba üle pooleteise aasta käinud, Euroopa Liidul ei ole ka siin mingit eriti suurt rolli ja Euroopa Liidu põhiväärtusi siin ei kehtestata, kuigi Eh, pean ütlema just, et põhiväärtused ongi need, mis on kaalul. Eh, nii et me loobume oma vastutusvõimest ülemaailmselt sellega, et me ei liitu. Eh, küber kui teema välisteenistuses, seda on juba arutatud, mõningad soovitused, mis on välja antud, on juba kolm kuud vanad, küberajas on see väga pikk aeg kui sellised asjad juba toimuvad, siis ma tervitan neid, kui ei, siis väga tahaksin, et nad toimuma hakkaksid see julgeolekuteema peaks olema vähemalt sama oluline kui sõjaline või politseikoostöö tulevikus ja oleks väga soovitatav, et välisteenistusel oleks äh, võimekust tegeleda selliste küsimustega nii missioonides kui Brüsselis. peame rääkima ka Euroopa ter-, kui liidu kui terviku reaktsioonist küberrünnakutele, see ei tähenda seda, et meil peaks olema mingi selge äh, parameetrite raamistik, kuidas reageerida, aga selline äh, sõrmega näitamine poliitikas on oluline osa me, me, kui Euroopa Liit saaks äh, juba mingeid ametlikke seisukohti võtta siin, siis see oleks äh, väga hea, me ei pea kedagi pommitama hakkama, aga see oleks osa heidutusest. aga me peame ära tooma selle, kes siis äh, selliseid asju tegema peab, CSC, COSI ja nii edasi Äh, tulemine, tuleks paremini koordineerida olemasolevaid komisjoni algatuse välisjulgeolekupoliitika raames, äh, siin juba päris palju algatusi on käimas äh, ka nõukogu sekretäriaadi poolt, mis on avalikkuse eest salastatud, mida on keeruline koordineerida ja inimesed, kes on välisjulgeolekupoliitikaga seotud, samuti ei tea nendest, nii et oleks parem, kui oleks veidi parem ülevaade nendest. see on ka EUMC töö ühtsete poliitikaraamistike väljatöötamisel, see algas aastal kaks tuhat üheksa, on nüüd veidi takerdunud, see on väga kasulik, seda peab lihtsalt jätkama. ja meil on vaja suuremaid vahendeid selleks, et seda küsimust paremini mõista, äh, peamiselt just nõukogu sekretäriaadis ning välisteenistuses, aga komisjonis endas samuti. on väga vähe inimesi, kes selle küsimusega hetkel tegelema võimelised on enamik nendest on ühes TG Info allüksuses, väljaspool mitte palju. ja poliitikakujundajad ei ole võimelised sellega hetkel tegelema, hoolimata sellest, et nad on asjaga juba tükk aega tegelenud me peame laiendama nende inimeste hulka, kes analüütiliselt on võimelised sellega tegutsema ning ka suurendama nende võimekust omavahel suhelda. Need on, inimesed on peamised sihtmärgid, nende süsteeme rünnatakse koheselt, kui neil ei ole turvalisi töötingimusi ning siis on kõik see värk mõttetu. meil on vaja ka uusi algatusi Euroopa Kaitseagentuuri raames, on päris palju erinevaid algatusi, mida suured kaitseuuringute üksused uurivad nii Saksamaal, Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides ja jällegi on probleem selles, et väikestele keskmise suurusega riikidel ei ole mingit ligipääsu sellele tehnoloogiale ja sellele uurimistööle ning see lõhe ainult suureneb. ja lõpetuseks me peame uurima rahvusvahelisi organisatsioone, kes hetkel selles valdkonnas tegutsevad ja uurima seda just välis- ja julgeolekupoliitika seisukohalt, uurima seda, kas välisjulgeolekupoliitikat saaks siin kaasata. siin on päris palju kaalul, seda nii kahe- kui mitmepoolselt ja kui me ei mõista, mis tegelikult kaalul on, ei saa me ka korralikke meetmeid välja töötada. ja nüüd olengi jõudnud ettekande lõpuni. suur aitäh ja loomulikult ootame teie küsimusi. Thank you very much suur aitäh! kui soovite küsimusi esitada, siis on see võimalus hetkel olemas. härra Kaaler, palun. suur tänu, härra esimees tegemist on minu jaoks uue valdkonnaga ja ma tahaksin äh, lihtsalt esitada sellise üldise küsimuse, et teoreetiliselt kui hull võib olla üks küberrünnak, kas tuhanded inimesed võivad surma saada, sellepärast et mingid süsteemid jooksevad kokku? ja Münchenis hiljuti pandi paika mingisuguseid kriteeriumeid, ma ei ole neid küll tähelepanelikult veel läbi uurinud, aga äh, mida teie arvate, et äh, millisel hetkel saab küberrünnakust ähm, sõjaline rünnak? millil, mil hetkel saab sellega võr-, sellest võrdväärne rünnak sellega, kui inimene või kui mingisugune riik läheb üle teise riigi piiride? palun, vast-, härra Kaaler. härra esimees suur aitäh, tahaksin tänada ka sõnavõtjaid Teie ettekannetest nägime, et tegemist on väga-väga keerulise küsimusega. esimesel slaidil ütlesite, et ei ole isegi äh, ühtseid reegleid selle kohta, kuidas äh, küberrünnakuid peaks ortograafiliselt kirja panema. rääkisite küberjulgeolekust, kübersõjategevusest, kõikidest erinevatest terminitest, nii et see on üsna keeruline loomulikult see tähendab ka seda, et me teeme internetis absoluutselt kõike, seal tegeletakse nii isiklike asjadega kui riigi asjadega, internetile on ligipääs igalühel, igaüks võib olla ka äh, potentsiaalne ründaja ja see kehtib nii äh, välisjulgeoleku kui sisejulgeoleku kohta, seal on võimalik äh, ähm, lahendada nii Äh, isiklikke lahkhelisid kui ka tegeleda kuritegevusega. nii et äh, teie ettekanne puudutab väga erinevaid komisjone siin Euroopa Parlamendis, kuulamine toimub siin kaitseküsimuste all komisjonis ja loomulikult see on väga asjakohane kindlasti peame rääkima siin ka välisest julgeolekust, see on kõige asjapuutuvam teema meile. Te puudutasite mitmeid erinevaid teemasid, konkreetseid lahendusi tundub, et hetkel veel ei ole, peamine probleem äh, seisneb selles, et kuidas määrata kindlaks kohta, kust rünnak alguse sai. kui te räägite siin näiteks äh, ühest äh, tavalisest inimesest, kes on häkker, või siis ka inimesest, kes töötab mõne valitsuse heaks. võib-olla anti sellele inimesele käsk kahjustada teatud süsteeme, ükskõik, kas tegemist on siis eh, millegi siis ka sõjalises valdkonnas või kas või elektrivõrguga. nii et sellel põhimõtteliselt ei ole vahet, küsimus seisneb siin rünnaku eh, rünnaku algkoha kindlaksmääramisega. nii et milline oleks siis sel juhul õige tegutsemisviis? kas on võimalik äkki midagi ette võtta vastavalt sellele, kellele rünnak on suunatud. kas oleks õigustatud see, kui vastumeetmetena kasutada sarnaseid meetmeid, et ennast kaitsta, näiteks kui tegemist on sisejulgeolekuga, siis peaks kasutama sisejulgeoleku alla käivaid meetmeid või kui tegemist on mingi kuritegeliku teoga, siis peab võimaldama rünnaku ohvril sama, samu vahendeid kasutades ka vasturünnakuid teha nii et äh, millised oleksid need erinevad viisid, äh, mida saaks äh, kasutada vastumeetmetena? kas see oleks üks viis, kuidas panna paika, milline oleks proportsionaalne reaktsioon rünnakutele? me ei peaks rääkima siin mitte ainult enda kaitsmisest, vaid ka näiteks ennetavatest rünnakutest. võtame näiteks äh, rünnaku tuumaelektrijaamale siin loomulikult äh, kõige loogilisem oleks räägida näiteks Iraani puhul sellest, et pommitatakse nende mm, äh, tuumarajatisi, aga võib-olla selline äh, vähem traditsioonilisem lähenemine oleks rünnata neid internetis. kas mõningad nendest meetoditest võiksid olla ka täiesti legitiimsed ennetavad meetmed selleks, et ei oleks võimalik meid rünnata, nii et see oleks üks minupoolne küsimus. ja siin mainis meie aseesimees ka artiklit viis, mis on ju NATO puhul olulise tähtsusega, selle üle on pikalt räägitud ja tundub, et ei ole veel üldist kokkulepet selles osas, kas küberrünnakud jääksid selle artikli kohaldamise alla või mitte. ja loomulikult peaksime selles osas ilmselt ka asja ära otsustama. sõna järgmisele kõnele. suur aitäh! tegemist on loomulikult väga asjakohase aruteluga, sest et plaanitakse ju ka NATO-s praegu uut raamistikku küberrünnakute osas. ja vähemasti mingil määral peaks see panema meid järele mõtlema ka selle üle, mida me siin Euroopa Liidus teeme. Teie ettekanne võtab siin üsna üle ka ENISA äh, riikide põhised ülevaated ja Enisa jõudis äh, järeldusele, et liikmesriikides on olukord väga erinev selles osas, kui valmis on nad ähm, hakkama saama küberrünnakutega ning et ei ole mingisugust selget äh, läbivat mustrit liikmesriikides selles osas, millised on nende ähm, äh, küberkaitsestrateegiad. tundub, et edasiminek ei ole olnud kuigi suur sellest ajast peale, kui pandi alus Euroopa Liidu strateegiale kahe tuhande kuuendal aastal. komisjon on, tundub, et äh, olukorrast aru saanud, nad tegid avalduse esimesel aprillil kaks tuhat üksteist, öeldes, et meil peaksid olema kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks CERT-id olemas ning et oleks vaja koostööd ka rahvusvahelisel tasemel. minul on aga tunne, et komisjoni ettepanek tõesti liigub õiges suunas aga sellest ei piisa ja teha on veel palju. meil oleks vaja sidusamat ja kõigehõlvamamat poliitikat Euroopa Liidu tasemel ning äh, ka äh, õigete äh, võimekuste väljatöötamist julgeoleku kaitsepoliitika ning NATO raames ja me peaksime olema kindlad ühesõnaga peaksime rõhuma ennetamisele ja mitte sõjalisele ohule, nii et sellepärast ma rääkisingi asjasse puutuvast võimekusest. ühtlasi on oluline vältida ka igasugust topelttööd ja tagada koordinatsioon seal, kus vähegi võimalik. nii et minu küsimus oleks järgmine. kas saaksite anda oma objektiivse hinnangu nendele meetmetele, millega on välja tulnud komisjon? mida te arvate praegusest olukorrast ja nendest meetmetest ja alustuseks ju viitasin Niisale ja tahaksin sellele viitada ka lõpetuseks, käib ka arutelu selle agentuuri kasulikkuse üle ja ka selle üle, kas uuendada selle mandaati või mitte, mis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta märtsikuus aegub kindlasti tuleb töötada välja küberkaitsevõimekus äh, Euroopa Liidu tasemel ja seega tähendab, et NISA on absoluutselt vajalik, seal tuleks kasutada ära nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide oskusi ja teadmisi ja see panustab kindlasti ka küberkaitse teemalisse see uuringutesse. aitäh ja härra Pütikofer, palun. suur tänu. ka omalt poolt tahaksin tänada külalisi. Need olid äh, meile tõesti väga õpetlikud ja mul oleks omalt poolt terve rida küsimusi. eriti just nimelt äh, valitsemise või äh, juhtimise kohta sellises valdkonnas tahaksin ka teada, milline on siin Euroopa Liidu ning liikmesriikide rolli vaheline seos? kui me räägime siin väikestest ja keskmise suurusega äh, liikmesriikidest, siis ütlesite, et Euroopa Liit saaks siin mängida eriti suurt rolli. aga ähm, mida võiks öelda suurte liikmesriikide kohta, kas ka nemad on valmis äh, sellesse töösse panustama ja tegema tööd ühiselt. teiseks, te ise ka ütlesite, et küberjulgeolek ei ole midagi sellist, mida saab käsitleda vaid äh, sõjalisest vaatenurgast. ja see jällegi viib äh, tagasi selle valitsemise ja juhtimise teema juurde. nii et äh, mil määral käib küberjulgeolek Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi pädevusvaldkonda? kas on ka olemas äh, meetodid, kuidas sellel, äh, sellele täpne hinnang anda, te rääkisite siin ka Venemaast ja Hiinast, äh, häkkeritest ja nende rollist. samas aga ei rääkinud üldse Euroopa kogemustest häkkerite osas kas häkkerite äh, teema on ka siia Euroopa strateegiasse sisse võetud. ja edasi Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitika, see kõik on väga arusaadav, aga millised on äh, koostöö väljavaated siin erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide vahel selleks, et ei tehtaks topelttööd? ja veel kord siis Hiinast ja Venemaast. rääkisid eh, nii-öelda jutumärkides vaenulikest riikidest tahaksin teada, kas teie arvates ei ole siin meil äkki ka ühised huvid? võib juhtuda, et äh, ka nende riikide vastu tehakse küberrünnakuid, nii et kas ei oleks siin võimalik teha rahvusvahelist koostööd ja panna paika ühised normid? ja viimane küsimus. Te tegite siin vahet äh, vastupidavusel ja heidutusel, need olid need kaks äh, suurt äh, peamist varianti ja ütlesid, et liikmesriigid äh, keskenduvad karmikäelisele heidutustööle. ja kas Ameerika Ühendriigid on juba ise viinud läbi ka vasturünnakuid? suur tänu! suur aitäh! tõesti, teie ettekanded olid väga sisutihedad ja väga head. aga äh, mina ise kuulun ka eelarve kontrolli komisjoni ja siin jäi puudu natukene kulude aspektist ma tahaksin väga, et oleks ka andmeid selle kohta, et kui palju lähevad maksma küberrünnakud Euroopa Liidu vastu ja kui me võtame Prantsusmaa, Ühendkuningriigi või Saksamaa või ka Ameerika Ühendriigid, siis kui palju need riigid investeerivad sellesse, et neil oleks olemas küberkaitseinstrumendid, nii et äkki saaksite illustreerida seda arutelu ka väikeste arvandmetega? suur aitäh, härra esimees, suur aitäh külalistele ettekannete eest, teie lähenemine tõesti rääkis kõigest, mul oleks kaks küsimust enneta, ennetussüsteemi kohta. tundub, et ei ole selget kokkulepet ka äh, küberkuritegevuse definitsiooni osas, kas tegemist on protsessiga või rünnakuga, aga kindlasti see ennetav lähenemine on siin võtmetähtsusega. kas võiksite äh, välja tuua parimad tavad selleks, et hoida ära küberrünnakuid ja mitte ainult siin näiteks valitsusasust-, asutustest ma ei räägi, vaid ka äh, eraettevõtetest ja nii edasi. teine küsimus oleks seotud äh, seda tüüpi kuritegude uurimise ja ka süüdistuste esitamisega. tundub, et selles osas ühtset lähenemist ei ole liikmesriigid ei ole võimelised viima läbi väga korralikku juurdlust selliste rünnakute puhul, neil on puudu oskustest ja riikidel ei ole ka mm, tööjõudu selles osas. nõukogu otsustas äh, luua äh, hoiatusplatvormid ja ma tahaksin teada, et kas liikmesriikides need on juba olemas. seda tüüpi kuritegevus on nii-öelda intelligentsem ja selline peaks olema siis ka valitsuste ja erasektori vastane poolne reaktsioon. suur aitäh! härra Palenskis. ma suure huviga osalen siin tänases arutelus ja tahaksin esitada küsimuse kõikidele sõnavõtjatele. küberrelv on kõige uuem relv ja küberkaitse on uuem, kõige uuem kaitseviis aga tegemist ei ole ju päris äh, kahuriga. kui me võtame nüüd kuuli, mis suudab läbi tungida äh, inimese kuulikindlast vestist, äh, siis töötatakse välja lihtsalt ähm, tõhusam kuulikindel vest, aga siis töötatakse kohe välja ka tõhusam kuul. kas äh, küberkaitse ja küberrünnakute osas on see samuti asjasse puutuv, kas on võimalik välja töötada selline küberkaitse, mis on täiesti läbitungimatu? suur tänu! suur tänu, härra esimees! tõesti, see, need ettekanded olid väga informatiivsed ja ma usun, et see kõik on tõesti väga ajakohane mõned küsimused, mida mina tahtsin esitada, esitati juba ära, aga ma paluksin, et räägiksite veidi rohkem rünnakust riistvarale, te mainisite seda ja sellest ja ka rääkisite sellest, et sellel on potentsiaalselt tohutu mõju, tohutu oht ja kuidas saab äh, niimoodi täielikult halvata servereid ja arvuteid, kas seda tehakse läbi tarkvara või kuidagi teistmoodi, kas saaksite sellest pikemalt rääkida? suur aitäh, nüüd on võimalik teil vastata. suur tänu nende väga huvitavate ja arvukate küsimuste eest, vastan neile järjekorras ja siis annan sõna oma kolleegile, kes täiendab minu vastuseid nii, nagu ta heaks arvab. esimene küsimus, mis rääkis küberrünnakute ohtudest, et kui hull see võib siis olla ja üldse ka kübersõja definitsioonist. kui hull, hulluks asi võib minna, see on üks kõige vastuolulisemaid küsimusi viimastel aastatel, kui äh, vaadata, mida ütlevad selle kohta eksperdid ja teised inimesed, kes selles valdkonnas tööd teevad, siis see ei olegi eriline küsimus, me teame, et see äh, võib minna väga hulluks, küsimus on lihtsalt selles, et kas me teeme suuremat kahju äh, siis, kui me sellest siin räägime, et kas me ei peaks lihtsalt midagi ette võtma on ka praegu äh, kübersõda äh, sõnadega, kübersõnasõda ja äh, selle taustal on ka väga suured poliitilised huvid, näiteks eriti Ameerika Ühendriikides erinevate ministeeriumite vahel. Euroopa Liitu selline kähmlus veel jõudnud ei ole ja kui see siia jõuab, ehk siis näeme, millised need definitsioonid on kui rääkida aga tehniliselt, siis küberrünnakud võivad osutuda vägagi tõsiseks, need võivad tekitada äh, tohutu kaose, täpselt nii suure kaose, nagu need õudusstsenaariumid ka ette näevad. see ei ole päris tuumarünnak, aga tegemist on nagu kübertuumarünnakuga ja küberrünnak on tõenäolisem kui tuumarünnak, aga mõlemad on tegelikult väga ebatõenäolised. nii et kõik see, mida te filmides olete näinud ja millest te kuulnud olete, võib juhtuda, aga et kas see tegelikult ka juhtub või kas on põhjust selle pärast muretseda, see on eraldi küsimus kübersõda ja selle definitsioon, sellest räägib ka minu kolleeg, aga et on tegelikult juba definitsioon välja töötatud, kui küberrünnak on võrdväärne relvastatud rünnakuga. loomulikult seal on ka tõlgendamisruumi, aga ÜRO e-, eelmis-, ÜRO-s eelmisel aastal juunikuus selles osas kokku lepiti. küberspionaaž ei ole küberrünnak, kui aga hävitatakse infot väga suurel hulgal või ka äh, peatatakse süsteemide toimimine väga suures ulatuses, siis see võib olla juba äh, sõjaline rünnak nüüd äh, küsimus selle kohta, et kas oleks võimalik rünnata vastu täpselt samasuguste vahenditega ning ka ennetavad rünnakud. nii et nüüd, et kuidas siis reageerida ja kuidas vasturünnakuid korraldada, minu arvates on see väga põnev küsimus, me oleme sellest palju rääkinud, mind intervjueeriti ka paar päeva tagasi ja neid sõnu ikka jälle kasutatakse. ütleme, et kui ähm, ründajad on tundmata, nad ei ole valitsuse mm, või neid, neil, neile ei annuta käsku valitsus ja kui rünnatakse rahvusvahelist organisatsiooni, siis peaks olema uurimine ülemaailmne. kui me võtame näiteks IMF-i, siis saab siin kasutada vahendeid ka mitteavalikust sektorist kolleegid, kellega selles osas oleme teinud koostööd, ütlevad, et jah, et võib ju kasutada varas selleks, et varas kinni püüda. aga see ei tähenda, et nüüd Euroopa häkkerid hakkavad võitlema Venemaa, Hiina või, või mis iganes teise riigi häkkerite vastu. vaid see tähendab seda, et, et, et kodanikuühiskonnal oleks õigus ennast kaitsta. ja see tähendaks, et nad peaksid olema öö, äh, valmis kirjutama siis sellise koodi ja see, seda nad on ka võimelised tegema ja et nad suudaksid ka rünnakuid läbi viia. kui me vaatame rünnakuid Gruusia ja Eesti vastu, siis on selle kohta neli raportit, mina olen kaasautor ühe raporti puhul ja kõik need raportid tulevad kodanikuühiskonnast, loomulikult mõningad inimesed on seal pidanud nõu ka luureteenistusega ja neid on ka briifitud, aga meie tegime seda, mida meedia nõudis, esitati küsimus äh, kodanikuühiskonnale, meie töötasime raportid välja ja meid võeti ka tõsiselt, nii et kui rääkida siin äh, rünnakutest, mis ei ole pärit avalikust sektorist, siis ilmselt äh, oleks võimalik just nende vastu võidelda ka mitte avaliku sektori tegevusega. Ameerika Ühendriigid hetkel räägivad just sellest, et kas selle asemel, et pommitada Iraani, oleks parem alustada mitte küberrünnakut. jah, sellest teem-, seda teemat ei saa päris sellisena käsitleda, aga see küsimus on täiesti õigustatud. siin on aga siiski üks oluline küsimus peale Iraani plaanide. kui äh, lennutada rake-, rakett äh, sihtmärgile, siis sihtmärk äh, hävib aga kui esitada, kui mm, korraldada küberrünnak, siis äh, jääb see sihtmärk ikkagi alles. raketti äh, tagasi meie poole saata ei saa. loomulikult äh, kaitsevaldkond sugugi ei tunnista seda, et mingeid küberrünnakuid on tehtud või mitte, ma ei tahaks avalikult ka selle üle spekuleerida, mingisuguseid tõendeid sellest ei ole, aga kes iganes äh, seda Stuxneti korraldas, siis ühesõnaga jah, pehmed rünnakud pigem kui, kui sõjalised rünnakud, aga see tähendab, et nüüd on meil vaja ka rohkem rahvusvahelist koostööd, see on see peamine küsimus Euroopa julgeolekustrateegia edasiminek, selles osas ei ole midagi ära tehtud ja sellesse keskendusimegi oma raportis, väga vähe on tegelikult toimunud. ja selleks, et objektiivselt hinnata komisjoni ettepanekuid, selleks tegimegi tööd raportiga, ma soovitaksin seda raportit lugeda, sellepärast et see räägib kõigest väga detailselt, näiteks äh, CERT-ide loomine liikmesriikides ja nii edasi, see kõik on väga teretulnud, aga iseasi on nüüd see, kas liikmesriigid on võimelised neid soovitusi ka järgima. ja me räägime siin nii tehnilisest võimekusest, need inimesed peavad kõigepealt lihtsalt mõistma seda, mis siin üldse on välja pandud, ja edasi ka rahaline võimekus, lisapersonal ja nii edasi ja sellepärast rääkisimegi struktuursest instrumendist, sest et äh, need lõhed on tohutud ja äh, kogu kasu läheb tegelikult äh, kõige Äh, suurematele riikidele ja mitte väikestele. Niisa äh, mandaati ja, ja tahaksime loomulikult mina ja minu kolleeg pikendada, hetkel sellega tööd tehakse, oluline on ka see CERT, mis hiljuti loodi, ei asu kuigi kaugel, vaid siinsamas Brüsselis ja see ei tohikski väga kaugel olla, äh, mina võib-olla eelistaksin, et Enisa äh, oleks võib-olla Kreekal, Kreekas ja mitte kuskil mujal, aga no see selleks. Enisa on institutsioon, mis äh, suudab pakkuda äh, nii-öelda kolmanda isiku seisukohti sellele, mi-, millised rünnakud Euroopas on toimunud. NISA-l peaks olema tõeline operatiivne roll selles osas, et intsidente puudutavat informatsiooni ka analüüsida nii et Denisal peaks olema siis võimekus, mida enamikel valitsustel ei ole ja enamik valitsus, enamik valitsustest on juba öelnud, et tõesti, Enisa saab sellise rolli, mida ei ole hetkel luureteenistustel või võimekuse, mida ei ole hetkel ka riikide luureteenistustel ja ma loodan, et Enisa suudab olla ka oma ülesannete kõrgustel. Edasi jah, me üritasime kaasata ka väikesed liikmesriigid, nagu ma ütlesin, siis on väikestel riikidel suuri raskusi eh, tehniliste, rahaliste ja teiste vahendite kokkusaamisega ja mitte ainult sellepärast, et tegemist on väikeste riikidega. nii et tekib küsimus, et eh, kas suured liikmesriigid on seda toetanud, see on väga õigustatud küsimus tegelikult on suured liikmesriigid äh, suhtunud üsna äh, reserveeritult nendesse komisjoni algatustesse ja enamasti kõik käib äh, kahepoolselt, kahepoolselt on sellest kasu, kui keegi läheb ja palub abi. mõningad väikesed riigid on näinud, et äh, tulemused olnud positiivsed, kui nad on pöördunud suurte riikide poole ja saanud ka abi, nad pöörduvad tegelikult ka Enisa poole ja see on ka üks põhjus, miks Enisa üldse olemas on. nii et kahepoolselt on suuremad riigid pakkunud abi, aga tundub, et äh, kui tegemist on läbirääkimistega väikeste riikidega, siis suur, suured riigid vastu saadavad mõne madalama taseme ametniku ja tulemus, tulemused ei ole midagi väga konkreetset, sellepärast et lõppkokkuvõttes suurte riikide esindajad ei saa mingisuguseid äh, seisukohti võtta ja nii edasi. kindlasti oleks liikmes, suurtele liikmesriikidele ka kasu sellest, kui nad mõistaksid seda, et oleks tõeline Euroopa Liidu võimekus selles valdkonnas. ja tahaksin sellest veel veidi rääkida, sest et see on tõesti väga oluline teema. eriti äh, tihti ei juhtu seda, et riiki ründab teine riik. Äh, võib juhtuda, et äh, riiki rünnatakse mõne, läbi mõne teise riigi ja seda on võimalik ka üsna lihtsasti kindlaks määrata. näiteks Valget Maja rünnati juulis kaks tuhat kümme see oli väga suur botnet, ma arvan, et enamik inimesi teavad, mis need on, ja serverid, mis kontrollisid neid miljoneid arvuteid, asusid muuhulgas ka äh, Austrias ja veel ülejäänud, veel neljas riigis. kui rünnataks äh, Saksamaad nii ja üks server oleks asuks Austrias, aga Austriat ei oleks rünnatud, siis nüüd oleks tõesti väga huvitav olukord, et kuidas Austria suudab mobiliseerida oma äh, liik-, ülejäänud äh, naaberriigid, liikmesriigid. meil peavad olema selleks äh, õiguslikud instrumendid, ka palju teisi vahendeid tegeleda probleemidega, mis ei ole tegelikult suunatud meie endi vastu, vaid mõne teise liikmesriigi vastu nii et kuni kõik liikmesriigid ei ole koondunud ümber ähm, ühe küberstrateegia kõrgel tasemel, siis äh, võib juhtuda, et meid rünnatakse läbi mõne liikmesriigi, kus äh, ollakse selles valdkonnas vähem arenenud. küberjulgeolek ja äh, sõjaline julgeolek, minu arvates see küberjulgeolek ei ole eriti sõjaline, see on kahe elemendi koostöö, kõigepealt äh, tsiviilvaldkond ja CIP. nüüd, kui rünnatakse kedagi läbi mingisuguse tarkvara, ja kui antakse see info äh, küber äh, rünnakuid tegevatele inimestele, siis nad hakkavad seda kohe kellegi teise vastu kasutama, nii et seda me loomulikult ei taha. nii et küberruumi militalise-, militariseerumine on peamiselt Ameerika teema ja see on seotud sellega, kuidas on jagatud vastutus Ameerika Ühendriikide valitsemissüsteemis. Euroopas see sõjaline teema siin eriti oluline ei ole, sest et äh, Äh, sõjavägi ei ole mäng-, mänginud juhtivat rolli mitte kunagi äh, küberruumi osas, sõjaväel on omaenda äh, küberkaitse, enamasti tehakse koostööd liikmesriikidega nii et see aspekt peaks lihtsalt toetama kriisihaldusmehhanisme kui rääkida parimatest tavadest, siis on alati veidi problemaatiline, kui neid mainida, aga tahaksin tuua välja äh, kahte erinevat, Prantsuse kriisihaldusmehhanism on üks parimaid, aga sellest on detailselt veidi raske rääkida ja seda juhitakse sõjaväeliselt. Ühendkuningriigil ja Saksamaal on nüüd ka äh, uued süsteemid, need on pigem äh, tsiviilmehhanismid ja kaugemal sõjaväe valdkonnast ja need on hoopis paremad kui eelnevad mudelid. kui võtame aga mitteliikmesriigi, näiteks Šveitsi ja tema mudeli, siis see sobib kuni kahekümne, kolmekümne miljonilise rahvaarvuga riigile, see mudel on väga hea, sellel on ka tsiviilfunktsioon ja on võimalik pidada nõu ka poliitiliste liidritega, samal ajal on sellel ka militaarbaas ja seda kasutatakse vaid siis, kui tekib suurem kriis ja see ei ole selline igapäevane äh, küberkaitsemehhanism. ja veel üks küsimus, mis mulle väga meeldis, äh, me ei räägi siin sellest, et kasutada häkkereid selleks, et häkkerite vastu võidelda, vaid kasutada kodanikuühiskonda või pigem äh, see, et me laseme kodanikuühiskonnal võidelda häkkerite vastu ja ka teistel mitte avaliku sektori tegelastel. nii et me peaksime kindlasti toetama kodanikuühiskonna pingutusi sellel suunal, sest et kui kui rünnak toimub, siis tavaliselt on väga selge äh, Äh, kas rünnatakse riiki või mitte ja tihtipeale on see rünnak nii sihipärane, et tavaliselt seda ei tee mitte kodanikuühiskond. enamasti üritatakse saada kätte äh, infot, mis on kasulik vaid valitsustele, need rünnakud on nii salajased ja meediakanalites ei ole nendest kunagi üleüldse räägitud ja sellised rünnakud äh, on võimalikud ainult läbi valitsusmehhanismide näiteks kolm-neli nädalat tagasi Michael Hayden, kes on, kes oli endine CIA juht, ütles äh, midagi, mis oli loomulikult väga ameerikalik, et küberspionaaž on lihtsalt äh, tavaline asi ja selle üle ei ole vaja muretseda, nii et kui sina tahad mult midagi varastada ja, ja sa selle info kätte saad, siis ei ole see mitte, ei süüdista mitte sind, vaid iseennast tegelikult aga mittevalitsussektorist tulevad rünnakud võivad olla ohtlikumad ja ma ei tahaks sellest väga pikalt rääkida, aga äh, valitsused võivad seda kasutada, aga nad võivad tegutseda sõltumatult ja see ei olegi päris selge, et kas neid juhib valitsus või mitte spionaaži on võimalik kasutada ka rünnakutena, kui on poliitiliselt pingeline olukord ja siis võib juhtuda, et ei ole neid võimalik siduda äh, valitsusega. ja kuidas siis teada, kas valitsus on tellinud selle rünnaku või, või tegemist on nii-öelda terroristliku iseseisva rünnakuga või hoopiski mingisuguse kolmanda poole rünnakuga, nimelt et hoopis mingisugune teine riik on võtnud oma võimusesse ühe konkreetse võrgustiku ja siis rünnanud kedagi. ja võibki juhtuda, et tõeline kübersõda tekib hoopiski lihtsalt äh, äh, läbi mingisuguste intsidentide, õnnetuste. NATO tegeleb tegelikult teiste asjadega äh,, mitte kriitilise infrastruktuuri kaitsega ja sellest räägib äh, kolleeg ka pikemalt. ei ole ka äh, arvutivõrgustiku planeerimisvõimekust äh, ja ma ei usu, et NATO ja Euroopa Liit võiksid siin topelttööd teha, minu kolleeg seda öelda ei saa, aga mina saan seda küll välja öelda, et NATO ei tee kuigi palju. nii et see on minu enda arvamus ja kolleeg ilmselt seda kommenteerida ei saa. ja läheksin siin veel järgmiste küsimuste juurde kiirelt, Hiina ja Venemaa, kas nad on äh, nii-öelda ähm, vaenulikud, aga nad on pigem äh, sõbrad ja vaenlased korraga me saame toetada näiteks Venemaad küberkuritegevuse vastases võitluses ja kui nad on, tunnevad muret küberkuritegevuse üle, siis peaksime neid selles toetama. Hiinas on äh, ka infrastruktuuri, mis on väga aegunud ja selles osas saaksime neid ka abistada. Ameerika Ühendriikide kohta ma midagi öelda ei saa ja kui meil oleks ka infot, mida saaksin jagada, siis ütleksin, et Äh, Ameerika Ühendriikide huvides on see, et nad suudavad näidata, et nad on võimelised heidutama küberründajaid. Äh, mul on äh, selle kohta ka lisainformatsiooni ja uuringuid, pöörduge minu poole hiljem näiteks äh, ka uuringuid selle kohta, millised võivad olla küberrünnakute tagajärjed, seda on ka Austria ja Šveitsi kohta, äh, selle kohta ei ole küll Euroopa Liidu ülest uuringut, kuid sellest oleks väga palju abi. ennetus. ma ei saa siin ennetuse alaseid parimaid tavasid küll välja tuua Te peaksite näiteks ise olema teadlikud sellest, et milliseid e-kirju te üldse avate ja milliseid äh, manuseid te avate, sest et äh, iseenesest võivad olla need äh, ka rünnakud. nüüd see kuul ja, ja kaitse, meie oleme sellest rääkinud nii-öelda akadeemiliselt põhimõtteliselt on võimatu, et kaitse oleks parem kui rünnak, aga kolleeg on jällegi öelnud, et see võib osutuda tulevikuks tulevikus. aga põhimõtteliselt on see võimatu, sest et me teame, kui keeruline kogu see raamistik on, me peame kõike seda analüüsima hoopis detailsemalt ja siis, kui me oleme seda suutnud teha, siis saame ennast paremini ka kaitsta ja nüüd veel riistvaravastased rünnakud esit-, esimesed rünnakud viidi läbi kaheksakümnendatel aastatel, üks näide sellest oli ähm, äh, Nõukogude Liidu vastane rünnak, mis oli väga hävitusliku mõjuga, nii et tegemist on küberrünnakuga, aga seda ei tehta mitte internetis, see äh, on seotud otse äh, serverite ja ruuteritega. ja võib juhtuda, et luureteenistus avalikustab kogemata nii-öelda osa sellest koodist ja siis on võimalik selliseid rünnakuid läbi viia. Need rünnakud on väga tõsiste tagajärgedega ja kui me räägime näiteks riikidevahelisest küberkonfliktist, siis küberkuri, kurjategijad ja küberterroristid ilmselt selliseid rünnakuid kunagi läbi ei vii. Well uh, I think uh, Aleksander gave very good uh... ma arvan, et Aleksander andis tegelikult väga hea ülevaate juba uh, millised on vastused just äh, kaitsepoliitilisest ja sõjalispoliitilisest aspektist ning mida riigid saavad siin ette võtta. pikaajalise riigiametnikuna on mul äh, äh, valitsemisele ja küberterrorismile hoopis lä teistsugune lähenemine ja ma võib-olla vastaksin lihtsalt liikmete küsimustele, kui sobib. kõigepealt paljudest äh, küsimustest jäi mulle mulje, et äh, te olete veidike segaduses, kes peaks siis äh, nendele ohtudele vastama, kas see on Kaitseministeerium, kas see on Siseministeerium, on tegemist luureteenistustega ja nii edasi kui me Eesti küberkaitsestrateegia välja töötasime, siis me mõtlesime pool aastat selle üle, et kes see siis peaks olema. pärast seda riigiväliste osaliste ja teatud riigi osaliste toega Äh, saime me äh, vastuse. ja vastus on see, et teie peate vastama äh, koha pealt otsekohe niikuinii, sellepärast et teie eesmärk on hoida need süsteemid toimimas. seetõttu ei olegi tegelikult oluline siin debateerida, kes vastab, aga oluline on see, et see vastulöök tuleb üheskoos anda. tavaliselt on sõjaväe eesmärk vähendada äh, seda äh, küberrünnakut, äh, sest kui te näete konflikti evolutsiooni, siis esimesest maailmasõjast alates oleme me näinud, et maasõjast oleme edasi liikunud, teist, teises maailmasõjas oli meil põhiliselt õhulahingud ja nüüd me näeme, et me oleme kübersõja ajastikku sattunud see, kuidas konflikte tulevikus läbi viiakse ja käsitletakse, muutub niisiis, eh, traditsiooniline sõjaväe roll eh, suure eh, kaaluga küberrünnaku puhul on väga väike, väga kahju tõepoolest, et sõjaväel on pisike roll ainult mängida. selleks, et suure mm, mahuga küberrünnakule vastata, tuleb kogu ühiskonnal selle taha asuda, sellepärast et kõik need kriitilised teenused, mida tegelikult küberrünnaku puhul rünnatakse, neid toetavad ettevõtted et, tegemist on kriitiliste infrastruktuuri eh, tootjatega ja tarnijatega. niisiis, eh, küsimus on eh, tehnoloogias ja ka oskustes Eh, sest eh, sõjaväelased ei tea tegelikult, kuidas elektrijaotusvõrgud töötavad, nad ei tea, kuidas eh, telekomi võrgustikud ja ettevõtted töötavad ja need inimesed, kes tegelikult nende võrgustikega töötavad, peavad sellele küberrünnakule vastama, sellepärast et vastupanu eesmärk on tegelikult teenuse taastamine. küberrünnak õnneks võib öelda, et seda on võimalik takistada aga tõepoolest sellist äh, suuremahulist äh, äh, takistust võimalik ette võtta ei ole, nii et me võime öelda, et sõjapidamise loogika muutub, me oleme murdepunkti jõudnud ja me peame olema väga uuemeelsed ja uuendusmeelsed, äh, kuidas tsiviilkriisi vastusmehhanisme liikmesriikide tasandil sisse viia ja siis sealt edasi saame rääkida ka Euroopa meetmest aga me peame silmas pidama, et iga vastus küberrünnakule peab kõigepealt toimuma kohalikul tasemel, mitte et Euroopa Liidu äh, küberjulgeoleku tsaar annab vastused, äh, mida teha. oluline on jah, koordineerida liikmesriikide vahel äh, ja ka rahvusvahelisel tasandil koordineerida ning jagada infot, mis on rahvusvahelisel tasandil aset leidnud aga tegelikult tuleb tegutseda kohalikul tasandil, kui me räägime küberrünnakutele vastamises vastamisest. kriitilise eh, infosüsteemi ja IT-eksperdid peavad olema seotud eh, kriisijuhtimisse eh, liikmesriigi tasandil, nii on see ka Eestis, ja see, ma arvan, ongi tegelikult vastus uutele konfliktitüüpidele tulevikus ma olen nõus ka sellega, et ennetamine on olulisem kui vastus konfliktile, aga samad samuti peab äh, mõtlema ka läbi, kuidas täpselt äh, siis äh, vastata ja mida teha. See, mida ette võtta, sõltub ka sellest, millised on rünnaku tagajärjed. kui need tagajärjed ei ole väga tõsised, siis ei ole kindlasti rahvuslikku kriisijuhtimist vaja. kui kahte panka on näiteks rünnatud riigis, siis jah, tõepoolest kahe panga jaoks on see kohutav, aga kui äh, rünnatakse tuhandeid ettevõtteid korraga, siis tõepoolest on vaja alles äh, riiklikku mm, sekkumist ja Euroopa Liidu sekkumine äh, võiks järgneda peale seda, kui kahte kuni kolme liikmesriiki on rünnatud ja nii edasi. niisiis ma näen tegelikult äh, siin rohkem positiivseid aspekte, ma näen äh, tuleviku sõjategevuses äh, vähem hävitustööd, ma näen rohkem informatsiooniprojekte, ma näen asümmeetrilist sõjapidamist, nii nagu me nägime seda Eestis, nii et suur naaberriik tahab väikesele Eestile näidata, et me saame teid hävitada tegelikult ainult häkkerite kambaga nii et see näitab tegelikult, et asümmeetriline jõud ja võim on tulevikukonfliktides äh, domineeriv. Äh, samuti riigiväliste osaliste kaasamine ja oma rünnakute peitmine äh, riigiväliste osaliste taha, nii nagu Gruusias oli näiteks, kõik sellised trendid näitavad kasvutendentsi tulevikus ja seetõttu on oluline, et rahvusvaheline õigus oleks paigas küberruumis. tänasel hetkel me Äh, näeme riigi tuge sellele äh, situatsioonile, kui me näeme, et riik on neid rünnakuid toetanud, siis me saame riigid viia ka kohtu ette. Äh, see on tegelikult rahvusvahelise õiguse rakendamise aspekt rahvusvahelise konflikti puhul ja seda ka küberruumis. ma arvan, et see on tuleviku tee meie jaoks ja Euroopa Liit peaks kindlasti selles mängima suuremat rolli mis puudutab siis äh, äh, vastulöögi äh, proportsionaalsust, siis jah, muidugi vastuseis peab olema proportsionaalne, kui me räägime, et küberkuritegelikud jõugud ründavad ühte ettevõtet näiteks, siis seaduse mm, jõustamine on siin oluline. on Äh, valitsuste vastast äh, küberspionaaži äh, ja ettevõtlusspionaaži väikeses, väikesel skaalal, aga kui me räägime kuludest meie majandustele ja ühiskondadele, siis tegelikult on tegemist küberkuritegevusega, mis on väga kulukas. ükskõik, kas me räägime häkkerite rühmitustest või isegi suurtest küberkuritegevuse sündikaatidest, siis Äh, tegelikult äh, on tegemist äh, suureskaalaliste kuritegudega ja Europol pani just kokku uuringu tulemused, kui palju selliseid kuritegevus, kui palju see kuritegevuse liik Euroopa riikidele kokku maksma läheb, ilmselt ähm, siseasjade peadirektoraadil on see andme, need andmed olemas ja probleem siin on see, et ettevõtted tegelikult ei taha oma äh, tulemusi avaldada, nad ei taha neid numbreid öelda, kui palju on nad sellise kure, kuritegevuse läbi äh, kaotanud Eh, see statistika, mis küberkuritegevust puudutab, ei ole kunagi paikapidev, sellepärast et ettevõtted eh, ei taha anda arvandmeid või nad annavad valesid andmeid, isegi Eestis. tegelikult meie pankadelt oli väga raske kätte saada, kui palju majanduslikust eh, aspektist need rünnakud maksma läksid. see on raske statistika kogumisel. aga Euroopa Liidu meetmete kohta võime me öelda, et Euroopa Liit on investeerinud väga palju mm, Äh, vahendeid sellesse, et äh, seadusi jõustada, et jõustruktuuride pädevusi kasvatada äh, selliste kuritegude liikidega tegevusel ja praegu võiks öelda ka, et rohkem raha tuleb kindlasti sellele veel suunata. kuna mulle juba öeldi, et aeg hakkab otsa saama, siis täna on kaalul just juhtimise ja haldamisküsimused küberkuri, küberruumis tegemist ei ole riigiväliste tegevustega, aga just valitsustegevustega, kuidas on võimalik äh, äh, kas riigi sees, organisatsiooni sees või ettevõtte tasandil tagada, et toimub äh, küberruumis teatud juhtimine ja et on vastus vastused olemas sellistele rünnakutele. see on organisatsiooniline küsimus, see on äh, uus aspekt, millega tegeleda, aga meil on parimad praktikad olemas, me saame liikmesriikide paremaid praktikaid vaadata ja ka organisatsiooni tasandil seda vaadata. ja mm, küsimus suurtest ja väikestest liikmesriikidest on tegelikult kunstlik, sellepärast et küberruumis oleme me kõik võrdsed Äh, ja see ongi probleem, sest liikmesriikidel, kes on suuremad, neil on suuremad pädevused, neil on rohkem vahendeid ja raha, aga samas on neil ka rohkem äh, äh, neid kohti, mida rünnata. nii et peab olema kindlasti valmis sellisteks rünnakuteks, ükskõik, kas te olete väike või suur, aga kindlasti väikestel on vaja rohkem maksta selleks, et minimaalset suutlikkust tagada liikmesriigi tasandil. mis puudutab Euroopa Liitu ja NATO-t, siis ma pean ütlema, et äh, täna on mõlemad organisatsioonid väga õigel teel, NATO on sõjaline allianss, äh, mille eesmärk on oma sõjalisi süsteeme kõigepealt äh, kaitsta, oma mm, kollektiivse kaitse funktsioone täita ja nii edasi. tegemist on siiski salastatud sõjaväeliste süsteemidega, NATO ilmselt tsiviilkaitse mm, küsimustesse ei sekku täna, aga artikkel viis ütleb jah, et NATO vastab sellistele rünnakutele, aga NATO ei täpsusta, kuidas täpselt see toimub. sest NATO poolt on alati olnud selge, et Äh, et on teatud hägis, hägusus äh, või paindlikkus nendes äh, vastumeetmetes, niisiis NATO jätab lahtiseks, kuidas ta vastust, vastab, kas sõjaväeliselt, majanduslikult, poliitiliselt või muul moel. aga kollektiivne kaitse kindlasti on olemas, kui küberrünnakud aset leiavad. Äh, ülesannete jaotus on selline, et Euroopa Liit äh, käsitleb tsiviilaspekte, NATO sõjalisi aspekte oma võrgustikes, aga samal ajal saavad need kaks organisatsiooni oma jõud ühendada ja mm, teha äh, teatud infojaotust, varajast ennetust, teavitamist ja neid tegevusvaldkondi on väga palju. see ongi tulevikumuusika, me peame rohkem koostööd tegema ja looma mehhanismid siseriiklikult ning ka Euroopa Liidu tasandil, aitäh! Thank you. We'll go straight to the second panel with äh, suur tänu ja nüüd äh, läheme edasi siis härra Ville Longaga ja edasi komisjoniga uh,. Thank you. suur aitäh, härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada teid selle eest, et te olete kutsunud siia välisteenistuse kui me räägime küberkuritegevusest ja küberkaitsest, oli suur au ja rõõm äh, pöörduda siin teie komisjonipoolne välisteenistuse poolt ja rääkides küberkuritegevusest ja küberkaitsest ja ma loodan, et pärast minu sõnavõttu ei lahku te siit äh, mõttega, öeldes, et äh, ühises välis- ja julgeolekupoliitikas küberkaitse mingit rolli ei mängi võib-olla praegu see veel nii on, aga siiski on praegu paigas juba rida algatusi ja küberkuritegevus ning küberkaitse on välisteenistuse äh, plaanides väga olulises kohal. mina olen Joaquin Villalonga ning olen ähm, küberküsimustega tegeleva osakonna juht välisteenistuses. me äh, haldame välisteenistuse äh, panust Euroopa julgeolekustrateegia ellurakendamise ja sealhulgas ka kriisihalduse mehhanismidega tegeleme ja ka äh, tuumarelvade levikuvastase võitlusega. me kasutame kõiki võimalikke vahendeid ja instrumente, et viia läbi poliitiliste dialoogi riikidega julgeolekuteemades. meil on samuti ka ad hoc klauslid äh, koostöölepingutes riikidega ning samuti teised koostööinstrumendid stabiilsuse tagamiseks ja ka teised vahendid, piirangud ja nii edasi, kõik, mille eest vastutab meie teenistus. ja teeme koostööd ka nõukogu, komisjoni ning liikmesriikidega ja täna ka siis Euroopa Parlamendiga selleks, et äh, tugevdada või suurendada sidusust äh, julgeolekustrateegia raames, et kaasata sinna ka küberkaitse kõige paremini näitab äh, sise- ja välisjulgeoleku vahelist seost just nimelt äh, küberjulgeolek ja sealhulgas ka küberkuritegevus. nüüd ollakse üleüldiselt teadlikud sellest, et äh, küberrünnakud ei ohusta mitte ainult inimesi, vaid ka ettevõtte, ettevõtteid, riike ja rahvusvahelisi organisatsioone ja see on julgeoleku valdkonnas kasvava tähtsusega teema meil, me oleme järjest rohkem omavahel ühendatud näiteks telekommunikatsioonide ning teistes valdkondades ja äh, ei ole vale praegu väita, et julgeolekut ilma küberjulgeolekuta enam olla ei saa. küberruumi kasutatakse ka kuritegelikel eesmärkidel ning ka küberrünnakute kahjusid hinnatakse sadadele miljarditele eurotele, eurodele, ühtlasi rünnatakse nii erasektori ettevõtteid kui ka valitsusasutusi, kasutatakse äh, Äh, neid rünnakuid hirmutamiseks ja teinekord ka sõjaliste operatsioonide käigus. Äh, Stuxneti intsident näitas, kuidas küberrünnakuid saab kasutada mm, äh, kriitilise infrastruktuuri saboteerimiseks. Euroopa julgeolekustrateegia läbivaatamine kahe tuhande kaheksanda aasta septembris äh, pani paika selle, et küberjulgeolek on üks olulisemaid prioriteete Euroopa Liidus ja arvestades nii tsiviil, sõjalist kui ka julgeolekualast mõõdet, siis on vaja äh, kõikehõlmavat lähenemist sellele. küberjulgeolek on väga oluline ka Stockholmi programmis ning sisejulgeoleku eh, strateegias ja seal tehakse selge eh, seose sise- ja välisjulgeoleku vahel eh, kui nüüd vaadata, mida teeb välisteenistus, siis küberjulgeolek on meie jaoks asi, millest saab rääkida ainult ülemaailmselt ja koostöös teiste partneritega. toon kaks näidet, kaks kõige olulisemat. Ameerika Ühendriigid nagu te teate, kahe tuhande kümnendal aastal lõi Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid üheskoos küber, küberkuritegevuse teemalise töörühma, kahe tuhande üheksandal aastal eh, tehti sellekohane avaldus, et on eh, oluline võimalus tugevdada küberjulgeolekualast dialoogi Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel ja minu komisjoni kolleeg kindlasti annab teile infot ka selle töörühma töö kohta väga oluline on see, et kuueteistkümnendal mail, vähem kui kuu aega tagasi, avalikustas Ameerika äh, Ühend, avaldasid Ameerika Ühendriigid rahvusvahelise strateegia küberkuritegevuse osas, see äh, rõhub eriti vastastikusele abile. Äh, üks teine näide on veel India, India Euroopa Liidu tippkohtumine leidis aset siin Brüsselis detsembris ning lepiti kokku, et tuleb tugevdada koostööd, sealhulgas ka küberjulgeoleku osas ja välisteenistus kutsus India eksperdid seminarile, kus räägitakse küberkuritegevuse alasest või küberjulgeoleku alasest tegevusest mõlemal poolel. ja äh, seminar peaks toimuma oktoobris kaks tuhat üksteist meie ühisuurimiskeskuse äh, raames nüüd veel NATO-st, nagu te teate, siis NATO uus, NATO uus strateegiline kontseptsioon kiideti heaks eelmisel aastal ja seal öeldakse, et küberohud on ühed ähm, suuremad. on, äh, ilmselt töötatakse välja küberkaitsestrateegia juunikuus. NATO pöörab väga suurt tähelepanu ka Euroopa Liidu tegevusele selles valdkonnas, me peame pidevalt sidet ja üritame oma lähe-, tagada see, et meie lähenemised oleks üksteist täiendavad ja äh, Catherine Ashton keskendus sellele ka peasekretär Rasmusseniga äh, vesteldes. esimest korda nüüd kaalume ka võimalust äh, määrata äh, küberkuritegevus ja küberjulgeolek peamisteks prioriteetideks, hetkel teeme tööd strateegia äh, kallal, mis me loodame, et järgmiste nädalate jooksul jõuab ka liikmesriikideni meie huvides on toetada toimepidevust mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka mujal, selleks et kõik võrgustikud suudaksid kiiresti reageerida küberrünnakutele ning suudaksid küberkurjategijad üles leida. üks võimalus oleks luua just nimelt need CERT-id, aga selleks on vaja ka õiguslikku raamistikku, et võidelda küberkuritegevuse vastu, sealhulgas oleks vaja ka rahvusvahelist koostööd, põhinedes Budapesti konventsiooni kriteeriumitel tahaksin äh, teile anda ka BC e kohta infot esimesel juunil, vaid paar päeva tagasi äh, leidis aset ühiskoosolek äh, KOS-iga, sisejulgeolekukomiteega, vaid neli punkti olid päevakorral ja üks neist oli just nimelt see, kuidas tagada suuremad seosed küberjulgeoleku sise- ja välisaspektide vahel, nii et välisteenistus välisteenistusel on oma teenistus, mis selle küsimuste eest vastutab ja siis on ka mitmed teised teenistused, kellega me teeme koostööd ja samuti ka rahvusvaheliste partneritega. välisteenistuses on meil ka mm, teeme koostööd ka Kaitseagentuuriga, ka nemad on väga aktiivsed küberjulgeoleku osas sõjavägi samuti on, tegeleb järjest rohkem selle teemaga, kahe tuhande kaheksandast aastast on meil ka oma võimekuse arendamise plaan, kuidas peaksime kaitsma sõjaväe infostruktuure nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidus ja kuidas peaksime jagama sellekohast informatsiooni ja äh, kuidas äh, leevendada ohtude võimalikku mõju. ühtlasi tahaksin mainida ka seda, et Kaitseagentuur äh, tuuri mm, äh, meeskonda, mis tegeleb küberjulgeoleku osas, on, seal on ka äh, NISA ning komisjoni töötajaid. Äh, meie poole pöörduvad kõik erinevad struktuurid, mis küberjulgeolekuga tegelevad, Euroopa Liidu institutsioonide struktuur on väga keeruline, meie partneritel on raske aru saada sellest, kes millega täpselt tegeleb ja seega ka Äh, pöördutakse kõigepealt meie poole ja siis äh, juhime või siis saadame nad edasi juba pädevate struktuuride juurde ja kui me räägime siin esindatusest rahvusvahelistes organisatsioonides, siis küberkuritegevus ja küberjulgeolek on nüüd kolmekümne eri organisatsiooni päeva äh, korral G kaheksa või ka näiteks Lõuna-Ameerika riikide ühendus ja nii edasi. paar nädalat tagasi käisin Kuala Lumpuris ASEAN-i raames ja seal rääkisime samuti küberkuritegevusest ja küberjulgeolekust, millest on saanud üks peamine poliitiline küsimus. on ka järjest suurem arutelu rahvusvaheliste standardite osas, see peegeldub ka äh, ÜRO küberruumi äh, rahvusvahelises strateegias ja Müncheni küberjulgeoleku stra-, äh, konverentsil kinnitasid seda mitmed ka üle ja äh, G kaheksa kohtumisel kinnitas seda ka president Sarkozy. meil on vaja äh, välja kujundada oma seisukohad selles väga olulises valdkonnas ja nüüd koordinatsioonitöös liikmesriikidega ja teiste Euroopa Liidu institutsioonidega, siis tegelikult liikmesriigid on need kellel on kõige suurem äh, võimekus äh, selles osas, näiteks Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa hiljuti avalikustasid oma riiklikud äh, küberkaitsestrateegiad ja teeme koostööd nendega selleks, et töötada välja oma strateegia stabiilsusinstrumendi raames ka Infoga ja, ja Home peadirektoraadiga oleme teinud suurt koostööd selleks, et tagada meie töö koordineerimine ja nagu te võib-olla teate, siis on meil ka eriteenistuste vaheline töörühm küberkuritegevuse ja küberjulgeoleku kohta. esimest korda kohtusid nad juunis ja seda tehti äh, peadirektorite tasemel ja meid esindas seal härra Popovski. nii et nagu te näete, algatusi on mitmeid, on ka mitmeid edasiminekuid toimunud, küberjulgeoleku osas ja küberjulgeolek, nagu ma ütlesin, on meie äh, välistegevuse äh, plaanides väga äh, tähtsal kohal. ja ma tegelikult tean, et mõningad need soovitused, mida eelkõnelejad tegid, on tegelikult juba üle võetud ja ma võtan teatavaks ka teised soovitused loomulikult. ja tõstatati küsimus ka selle kohta, et mida peame küberjulgeoleku ja küberkuritegevuse strateegia osas tegema siin Euroopa Liidus. meil peaks olema poliitiline raamistik selleks, et äh, me saaksime oma tööd teha ühise välise julgeolekupoliitika raames. suur aitäh, ma rääkisin väga kiiresti, sest et ma tean, et aega on väga vähe ja komisjoni kolleegid tahavad ka sõna. Mr Servida. suur tänu sõna komisjonile Äh, tere hommikust kõigile, mul on tõepoolest olemas ka ettekanne, aga aja kokkuhoiu huvides ma hoiaksin, püüan siin niivõrd kiiresti läbi käia selle kui äh, võimalik. minu nimi on äh, Andrea Servida ja ma olen infoühiskonna ja meedia peadirektoraadist, me vastutame mm, võrguturbe ja infojulgeoleku eest ja ma ütleksin, et äh, autorite panus kindlasti selle aruande äh, näol on see, et nad annavad väga hea ülevaate, kus me täna asume, äh, millised on need poliitikaalgatused, mis on vastu võetud komisjoni poolt, aeg algab siis märtsis sellest aastast, te olete meid kiitnud, suur aitäh selle eest, ja me räägime täna Euroopa Liidu poliitikast võrgu mm, ja kriitilise infrastruktuuri kaitse osas. ma võiks öelda, et tänasest äh, asjade seisust äh, poliitikates rääkides, äh, komisjoni ja Euroopa Liidu poolt, nagu te näete siin slaidil, siis on väga palju aspekte, mida on ka autorid oma aruandes välja toonud, kõigepealt me vaatame seda, et tsiviilvastus peab olema mm, küberrünnakute puhul olemas ja see tegelikult, see võib olla isegi tehniline tõke, mitte ainult rünnak Äh, samuti on äh, mm, päris palju räägitud äh, nendest edasistest meetmetest, mis me oleme võtnud, mis küberrünnakute puhul kehtivad, sellest täna hommikul on juba juttu olnud. kui me räägime tsiviilkaitsest, siis me räägime ennetavast tegevusest, mida peab tegema selleks, et selliseid tõkkeid ja rünnakuid vältida see on oluline mitte ainult tuvastada mm, tõkkeid ja neid pehmendada, aga mm, ka vastus, et oleks valmis Äh, sellises olukorras, äh, kus äh, kübertõkked ja rünnakud meie majandushuve riivavad. seetõttu on nii majanduslike kui tsiviilosaliste sidumine väga oluline. miks? sellepärast, et nagu autori, raporti autorid siin ütlevad, siis me räägime kas teatud tõkete äh, Eh, sihtmärgist, siis need sihtmärgid on väga eh, sageli eh, ettevõtted, tsiviilisikud ja see on ühiskonnale suunatud ning seetõttu on oluline, et see julgeolek oleks ja selle tagamine oleks just tsiviil- ja majanduslike osaliste tagada. seda on väga raske teha, kui me ei raamista küberjulgeoleku küsimust riski haldamise valguses ma arvan, et riski haldamine oleme me ju, äh, haldamise osas oleme me füüsilises maailmas ja ühiskonnas juba päris head, aga nüüd tuleb äh, need oskused kanda üle ka küberruumi, miks, sellepärast et riski juhtimine ja haldamine äh, tuleks teha sellisel juhul, et kõik osalised saavad aru, et neil on roll mängida ja roll mängida mitte just instrumentide rakendamises, oma mm, väärtuste ja varade kaitsel küberruumis aga olulisemalt veelgi, äh, meil peaks olema äh, äh, mingisugune vastus nendele, kellel on pahad kavatsused küberruumis. ja nii, nagu täna on siin juba korratud ka, Äh, need on küsimused, mida me tänasest homseni lühikese aja jooksul äh, ei suuda lahendada, aga tänased otsused on väga olulised järgmiseks viieks kuni kümneks aastaks. miks? sellepärast, et me oleme täna protsessi alguses, me näeme tehnoloogilisi ähm, arenguid, me näeme arvutipilvede loomist ja nii edasi, me näeme mobiilset ligipääsu internetile ja need ähm, uued võimalused tegelikult äh, muudavad väga radikaalselt, kuidas meie ühiskonnad ja majandused toimivad ja seetõttu peab olema Euroopa Liit valmis oma väärtusi, äh, oma varasid, põhimõtteid äh, ja prioriteete Äh, toetama ka selles uues ajas. ja me peame tagama, et rahvusvahelisel tasandil neid väärtusi äh, hinnatakse äh, selleks, et digitaalkeskkond oleks nii mitmepalgeline ja avatud, kui ta täna on, sest mitmepalgelisus on tegelikult väga oluline infoajastul. see peab olema aeg, kus erinevad süsteemid hästi koos toimivad ja üks autoritest ka ütles tegelikult, et äh, täna on olemas juba riike, kes äh, kasutavad kurjasti ära internetti, kes ei lase sellel keskkonnal avatult areneda ja me peame seda äh, keskkonda kindlasti hoidma sotsiaalseks, majanduslikuks ja muudeks arenguteks avatud Euroopa Liidu tasandil koostöö on loomulikult ainult esimene eh, samm, sellepärast et me peame rahvusvahelise tasandi kaasama, meil peab olema eh, koostööpoliitika, mis võimaldaks eh, rahvusvaheliste teadmiste jagamist ja välisteenistuse kolleeg juba tegelikult rõhutab, kui keerukas on tegelikult hoida seda arutelu avatud rahvusvahelisel tasandil mõningad sõnad veel meie poliitikatest. ma ütleksin, et äh, arutelud on äh, toimunud ka teiste poliitikate raames ja esimene loomulikult on Euroopa digitaalagenda poliitika algatus, ähm, äh, mida asepresident Gröös on ka siin rõhutanud ja Euroopa digitaalagenda äh, loomulikult on see raamistik, kus kriitilise äh, inf-, äh, infoinfrastruktuuri poliitikaid välja arendatakse. aga loomulikult võtab see arvesse ka Stockholmi tegevuskava ja sisejulgeoleku strateegiat. ning ähm, loomulikult arvestab ka rahvusvahelist debatti, mis igapäevaselt meie ümber toimub. juba ütleksin ma, et on päris palju infot meil olemas selle kohta, kuidas need stsenaariumid kulgevad. me peame tagama, et me ei jätaks märkamata neid võimalusi, kuidas küberrünnakud toimivad ja kuidas ka siis pehmendada füüsilisi mm, küberrünnakute põhjustatud kahjusid ma äh, olen õnnelik selle üle, et selliseid tulemusi ja kahjustusi me ei ole veel näinud, aga äh, kriitilise infrastruktuuri, eh, energiasektori, finantssektori või transpordisektori suhtes saab kindlasti selliseid rünnakuid ette võtta ja ma arvan, et eh, kau-, transpordisektori kaugjuhtimiste puhul, näiteks kui tegemist on eh, ülikiirete rongidega, me, me saame aru, kui kriitilised ja ohtlikud need stsenaariumid võivad olla kui mm, pahalased kasutavad kõiki küberruumi võimalusi edasi, äh, meie poliitikate eesmärk loomulikult on mm, rahvusvahelise äh, kaasamise suurendamine, kahe tuhande üheksanda aasta tegevuskava äh, tegelikult kaasabki rahvusvahelisi ja tsiva-, tsiviilvõimekusi selleks, et erinevad osapooled hakkaksid koostööd tegema IKT-sektoris Euroopa tasandil, et kõik aru saaksid korralikult, IKT-sektor on tegelikult täna ainuke sektor, kus selline poliitika on paika pandud komisjoni poolt, loomulikult on on ka äh, Euroopa direktiiv, äh, mis puudutab äh, kriitilist infrastruktuuri, mis seab raamistiku liikmesriikide vahelisele koostööle, selleks, et tuvastada neid kriitilise informatsiooni infrastruktuuri mm, elemente, aga Euroopa Liidu tasandil erinevate mm, osapoolte vahel ei ole tegelikult äh, teiste sektorite jaoks täna mm, olemas, aga IKT-sektoris on see olemas, sellepärast et äh, tegemist on sektoriga, mis on väga keerukas, ähm, eriti äh, mis puudutab vastutusi, kes mille eest vastutab, kes kuhu panustab ja see on meie julgeoleku jaoks väga oluline. me peame seda uuesti üle vaatama ja organiseerimine, organiseerima äh, Äh, arutelu üleilmsete riskide juhtimise ja haldamise kohta, nii et Euroopa tasand saaks panustada ka üleilmse äh, vastava raamistiku koostamisse. ma ei räägi äh, meie tänastest saavutustest, aga kahe tuhande üheksanda aasta tegevuskava mm, eesmärke oleme saavutanud viies valdkonnas ja ma hüppaksin siitkohal edasi, rääkides huvitavatest arengutest mida on ette pannud ka tänase raporti autorid. esimene äh, neist äh, on väga oluline punkt, see on see, et julgeolek on meie jagatud vastatus, mitte keegi ei pea äh,, ei saa ennast taandada siin panustamast. see on väga oluline mm, kahe tuhande esimese aasta strateegias me rõhume väga palju vabaühendusi, vabaühendused on need, kes peavad esimesena tegutsema. jah, see on oluline, sellepärast et vabaühendused on võib-olla keti üheks nõrgimaks lüliks, aga me ei saa samas märkamata jätta ka selle, et liikmesriikidel, valitsusorganitel äh,, erasektoril on siin roll mängida ja nendel sektoritel just üleilmselt, sellepärast et nemad osalevad ka selles tehnoloogia hüppes, mis on meie ühiskondade aluseks. ja selles valguses Äh, äh, on Euroopa Komisjon kutsunud üles liikmesriike panustama erinevatele, erinevatesse tegevustesse. esimene neist äh, kuulutati juba välja kahe tuhande üheksandal aastal. see on kriitilise infosüsteemi infrastruktuuri kaitse ja samuti ka küberintsidentide ja võrguhäirete plaan. me peame õppima, kuidas koos töötada me peame teadma, kuidas liikmesriikide tasandil mm, tegutseda ja kuidas äh, võrguhäirete plaanid liikmesriikide tasandil panustavad äh, Euroopa mm, tasandi äh, info kaasatusse. see on oluline, nagu ma juba alguses ütlesin, sest me räägime juba ammu vastutusest ja juhtimisest. liikmesriikidel on loomulikult esmane vastutus poliitiliselt, kui miskit äh, valesti läheb, aga äh, tegutsejad selles vallas ei ole ainult äh, valitsussektor tegutsejad, vaid ka erasektor peab panustama ja erasektor peab aru saama, kuidas ja miks ja mis maksab selline tegutsemine. ja viimasena, aga mitte vähem tähtsana ma ütleks, et liikmesriikide vaheline koostöö erasektoriga koos äh, on tähtis, äh, see on juba rahvusvaheline platvorm, mida peaks ka äh, rahvusvahelises keskkonnas rakendama ja seetõttu on väga tähtis toetada üldisi suuniseid, mis on digitaalse keskkonna vastupanuvõime pikas perspektiivis ja interneti vastupidavus on äh, ka kahe tuhande üheksanda aasta tegevuskavas meil kirja pandud ja see tähendab äh, koostööd äh, liikmesriikide vahel selleks, et paika panna, millised on Euroopa prioriteedid, mida me peaksime toetama ka rahvusvahelisel tasandil, selleks, et kui me räägime küberturbest ja interneti turvalisusest, siis meil on põhilised sellise Äh, keskkonna äh, äh, omadused olemas, näiteks avatus, mitmepalgelisus ja nii edasi. ja neid aspekte me peame kindlasti mm, interneti vastupidavuse valguses rõhutama. Need väärtused on tegelikult välja arendatud koos liikmesriikidega, liikmesriikide foorumil ja need aspektid mitte ainult ei toeta me äh, ühiskondades Euroopa tasandil, me oleme konsulteerinud juba äh, ka erasektori osalistega mitmeid kuid, aga ma leian, et see on ka tegelikult väärtuseks äh, koostöös rahvusvahelisel tasandil. kolleeg Euroopa välisteenistusest juba rõhutas erinevaid initsiatiive, mis on ka asepresident Kröösi juhtimise all aset leidnud ja infoühiskonna ja meedia peadirektoraat on ka vastutav äh, küberturbe äh, alases koostöös Ameerika Ühendriikidega, nii et me teeme tõepoolest äh, erinevate peadirektoraatidega ja töörühmadega siin koostööd. meil on Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide töörühm. me oleme pannud paika ka dokumendid ja prioriteedid kuidas küberintsidente juhtida, sealhulgas ka näiteks Äh, sünkroniseerida äh, meie ettevõtmisi ja õppusi äh, kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, aga meil on ka lühimas perspektiivis õppusi korraldatud ja plaanitud Ameerika Ühendriikidega, need leiavad aset enne selle aasta lõppu. nii et küberturve on kindlasti prioriteet ja siin on ka liikmesriikide vastutus, rahvusvaheline foorum on siia kaasatud, ka Euroopa institutsioonid ja me peame nende küsimustega koos tegutsema. teine on avaliku ja erasektori partnerlus, mis on oluline prioriteet, sest kui me peame privaat- või erasektorit kaasame, kaasama, siis äh, meil on kakskümmend seitse erinevat liikmesriikide sõnumit, mis liikmesriikide tasandil äh, ühiskondadele välja jagatakse ja selleks, et äh, erasektorit kaasata, Äh, peame me investeerima äh, turbesse äh, ja me peame tegutsema koos mitte ainult nendega, kes investeeringuid teevad, vaid koosta-, ko-, koos töötama ka kogu mm, ühiskonnaga. ja just era- ja valitsussektori koostöö on see, mis on Ameerika Ühendriikides väga levinud ja aruteludes Ameerika Ühendriikidega oleme me juba leidnud mitmeid koostöövaldkondi äh,, üks nendest on üleilmne äh, erasektori kaasamine ja küsimused siin on, kuidas äh, seda kaasamist saaks teha ainult sellisel juhul, äh, kui me koostame ja paneme kokku liikmesriikide erinevad kogemused. me teame näiteks täna Saksamaa, Hollandi, Rootsi, Taani ja teiste kogemusest, kes on äh, teatud strateegiad ja, ja mm, äh, plaanid juba paika pannud, kuidas äh, küberturbe kitsaskohtadega tegeleda. ja need peame me ka panema kindlasti arutelul lauale Ameerika Ühendriikidega. aga küsimus ei ole siin mitte ainult info vahenduses vaid IKT eh, sektori eh, olulisus on tõepoolest näha kõigi jaoks ja Ameerika Ühendriigid on rohkem eh, edasi jõudnud küberturbe just majandussektorite lõikes. me peame kindlasti nendelt selles osas õppima. küsimus ei ole, kuidas isikuandmetega ümber käia, aga me peame vaatama, kuidas infovoolu äh, kahes suunas äh, hoida nii, et lõppkasutaja sellest äh, kõige rohkem kasu saab. nii et kahesuunaline andmevool ja kuidas see ohustab süsteemi, me räägime siin tegelikult füüsilisest süsteemist, kui midagi Rumeenias Äh, valesti läheb, siis kogu ülekandevõrk Euroopas on häiritud. me oleme näinud juba minevikust paar aastat tagasi, kus äh, Saksamaal ohutusmeetmete äh, rakendamine kus siseülekande võrgustikus tegelikult info mm, ülekanne Äh, toimus hästi ja see mõjutas äh, kogu Euroopat, äh, Belgiat, Prantsusmaad ja teisi Euroopa riike. ja Euroopa küberturbe mm, valdkonnas on loomulikult küberturvalisus väga oluline. just teavitamine on väga tähtis, teavitamine nii lõppkasutamis, lõppkasutajate teavitamine, aga ka nende sõnumite saatmine äh, kõikidele osalistele erinevates kogukondades. ka mm, äh, vaheelemendid internetis on äh, väga olulised ma ei räägi ainult ISP-dest, aga ma räägin ka tegelikult äh, võrguoperaatoritest, äh, teenusepakkujatest, kes tegelikult äh, täna pakuvad teenust lõppkasutajatele, kes ei oska küberturvalisuse ja turbeküsimustega võib-olla kõige paremini ümber käia. loomulikult on siin ka majanduslik aspekt, mm, VKE-dest oli juba juttu, see on tähtis sellepärast, et et äh, see aitaks meil ka rõhutada seda, millised on uued nõudmised äh, äh, siis pilveajastusele ja sealt edasi. üks Euroopa liikmesriikidest ütles Äh, just ühel hiljutisel konverentsil, et kui VKE-d peaksid äh, oma äh, tegevuse viima pilvedesse, mis oleks tõepoolest majanduslikult väga oluline, siis on meil ka küberturbe praktikate jagamist ja teadmiste jagamist vaja VKE-de mm, jaoks sellepärast, et need mõned miljonid väikest ja keskmise suurusega ettevõtet lülitatakse tegelikult pilvest välja, kui nad ei ole, kui neil teadmisi ei ole, kui nad selleks võimelised ei ole me nägime tegelikult paar nädalat tagasi äh, kus pilvega oli probleeme ja äh, tarbijad ei saanud äh, õiget informatsiooni kätte. ja lõpetuseks me peame ka tagama, et seda koostööd liikmesriigid toetavad ja selles vallas ma pean ütlema, et Äh, need äh, meetmed, mida äh, komisjon on välja pakkunud, juba seda arutati Palaton Füredi konverentsil neljateistkümnendal, viieteistkümnendal aprillil sellel aastal. Ungari eesistuja sõnavõtt rõhutas nõukogu järeldusi selles vallas ja prioriteediks Euroopa Liidu liikmesriikidele on üksteise toetamine, nõukogu järelduste vastuvõtmisel asepresident Gröös, äh, Ungari äh, ministrid äh, ja kõik lubasid, et need kohustused, mida Paladon Füüredi konverentsil vastu võeti, oleksid liikmesriike eh, toetavad. selleks, et eh, liikmesriikide võimekusi toetada ja see kõik oli eh, nõukogu järeldustel kirjas, see ei ole võib-olla väga tugevas komisjonis, sõnastuses, nii nagu komisjon seda näha tahtis, aga te näete juba, et need asjad on ka järeldustes kirjas. nii et arutelu täna peaks olema selle kohta, kuidas Äh, kuidas kõiki neid asju kokku panna, sellepärast et me oleme juba liikmesriikidelt saanud teatud toetusavaldusi selle protsessi toetuseks, aga selleks, et kinni pidada äh, liikmesriikide esmaotsustusõigusest, siis me peame äh, just toetama väiksemaid liikmesriike ja ma arvan, et koostöö selles vallas on tõepoolest väga oluline. ja lõpetuseks Enisa kohta ma arvan, et tulevikumandaadi äh, diskussioonid on väga olulised äh, selles kontekstis. me oleme teinud ettepaneku, kuidas Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti mandaati võiks pikendada ja tugevdada niimoodi, et äh, toimima saaks koostöö ja tugevam andmete ja infovahetus nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandi vahel ja selles valguses äh, ükskõik, mis tuleks äh, juba tänasest äh, äh, raamdirektiivist elektroonilise kommunikatsiooni alal ja nii edasi siia sisse võtta, e-privaatsuse direktiivi artikkel neli sätestab seda samamoodi, siis me räägime siin kolmandate osapoolte hinnangust küberturbe intsidentidele Euroopas ja meil on kindlasti vaja poliitikaalgatusi ka selles vallas, aitäh! suur tänu, ütleb härra esimees. härra Tšomski, palun. aitäh! Äh, minu kolleeg Äh, siinkohal alustab äh, ettekandega, äh, ta jätab mõningad slaidid vahele, et mitte korrata, mis täna on siin juba öeldud ja mina siis räägin küberrünnakute direktiivist, aitäh yes,. ja tõepoolest, tere päevast ka minu poolt, isegi kui te mind hästi võib-olla ei näe. me püüame olla oma ettekandega väga kiiresti läbi jõuda, me ei taha väga pikalt korrata neid asju, mis täna juba öeldud on ja seetõttu ma alustaksingi just käesoleva slaidiga. Äh, on tegelikult äh, väga suur kokkusattumus, et äh, tänane koosolek siin toimub Hispaania politseid on rünnatud, IMF-i on äh, rünnatud, Citibank Grupi on äh, rünnatud, äh, miljonite klientide andmed on ohtu seatud, nii et te näete tegelikult, et küberrünnakuid toimub iga päev. proua Tiirma Klaar ütles, et kui me räägime et NATO võtab küberturbe küsimused suuresti üle, siis ma olen siia pannud äh, ühe äh, Economist ajakirja kaane eelmisest aastast, me räägime komisjoni perspektiivist ja me ei ole loomulikult kaitsepoliitika eest vastutavad, nagu te äh, teate, siis tegelikult meie räägime eh, küberkuritegevuse vaatepunktist, nendest teemadest. Eh, küber mis oli küsimus täna, kui me terminitest rääkisime ja ma vaatasin seda uuringut, seal on kindlasti väga palju erinevaid definitsioone kaasatud, kas me räägime eh, küberkaitsest, küberrünnakutest, küberkuritegevusest küberkaitsestrateegia, kas see ennetab küberkuritegevust, ilmselt mitte. Äh, killustamine loomulikult on äh, väga tugev, seda on ka täna öeldud ja see on ka üks teema, millest komisjon püüab läbi närida, meil on nii palju osalisi selles äh, kübertemaatikas, ükskõik, kas me räägime siis äh, justiitsministeeriumitest, siseministeeriumitest, äh, kaitseministeeriumitest, meil on liikmesriigid, erinevad institutsioonid ja organid, me kuulsime palju igasugustest rahvusvahelistest algatustest, tundub, et me peaksime kõik, igaüks oma kitsast äh, Äh, kitsast äh, raamist välja tulema ja vaatama üldisemat pilti. ja läheme nüüd kohe otse komisjoni tegevuste kallale. Äh, ma tahaksin ühte asja mainida, enne kui kolleegile sõnajärgi, sõnajärje üle annan. komisjon nõukogu palus komisjoni tulla välja Euroopa küberkuritegevuse keskuse teostatavuse uuringuga. küberkuritegevuse keskustest räägiti juba ammu, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal peaks see keskus tegevust alustama. me oleme teostatavusuuringu läbi viinud ja mõelnud selle üle, mida see küberkaitsekeskus peaks tegema, kus see peaks asuma, ja nii edasi. ja selle teostatavuse uuringu esimesed tulevused peaksid tulema välja selle aasta lõpuks ja lõppraport kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimesel äh, poolel. seda öelduna no, äh, te saate aru, et ajaraamistik on väga ambitsioonikas loomulikult, et üldse küberkuritegevuse keskuse esimesi äh, tegevusi siin juba läbi viia. siin te näete äh, graafikul, kuidas täpselt see äh, keskus võiks toimida sest mida see keskus tegelikult tähendab, see peaks panema, äh, ühendama omavahel äh, teatud äh, pusletükke, loomulikult teadmiste jagamine ja koolitus on üks osa sellest, aga me oleme täna kuulnud ka sellest, et oluline info on vaja sinna kaasata, sellepärast et küberkuritegevust on kasutajad märkavad küberkuritegevust, teavitavad sellest, siis siseneb see äh, siseriikliku hoiatussüsteemi, sealt edasi see info, kui see on oluline ja vajalik, äh, edastatakse see Euroopa äh, küberkuritegevuse platvormile siis analüüsitakse seda infot, sinna äh, lisatakse midagi juurde, äh, saadetakse see edasi äh, luureagentuuridele, mm, kasutatakse koolituse eesmärkidel või nii edasi. nii et on loota, et Euroopa Küberkuritegevuse Keskus tähendab seda ka, et teatud uurimistegevusi saaks algatada selle keskuse läbi. millised on riskid? esiteks, küberkuritegevuse keskus peab tegelema ja see on ka tege-, tõestatavusuuringus juba kajastatud, peab tegelema mm, siis kasutaja liidesega mm, küberkuritegevuse ja, ja küberruumi turbe vahel üldisemalt äh, loomulikult sõltume me väga palju liikmesriikide panusest, sest põhimõte on väga lihtne, mida sellesse süsteemi sisestada, seda saab sealt ka välja võtta. kui liikmesriikide tasandil infot ei edastata, mis siis Euroopa tasandile üle kantakse, Äh, näiteks äh, me näeme seda tegelikult Europoli operatsioonide ja tava, erinevate kuriteoliikide äh, puhul väga selgelt, siis me ei saa liik-, ka Euroopa tasandilt sellest mingisugust panust siia panna. samuti on erinevates nõukogu järeldustes kirjutatud, et teostatavusuuring peab hindama, kui palju reaalselt saab seda rakendada ja nüüd annan sõna kolleeg Janskile, kes räägib ka Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide töörühma saavutustest. Turn it off. The micro. Yeah, turn it off. The micro. Micro. Thanks very much. Um, so... Suur tänu uh, uh, Äh, oma kolleegi Servida selgitusi ma jätkan selle Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide töörühma äh, teemadel. tegemist on kõrgtasemelise töörühmaga, mis seati sisse eelmise aasta novembris. me räägime äh, küberkuritegevusest ja küberturvest siis kahest osast küberkuritegevuse äh, osas me oleme jõudnud kolme prioriteedini. üks on interneti haldamine, me oleme näinud seda ka soovitustes, et interneti juhtimise ja haldamisega me peaksime rohkem tegelema. seda me teeme ka siis Euroopa Liidu siseselt äh, ühes töörühmas, siis domeeninimede äh, kasutamine ja IP-aadresside juhtimine mis on põhilised küsimused. samuti ka regionaalsed äh, internetiregistrid IP aadresside kohta, tegemist on väga komplekssete protsessidega, aga kõige sellega tuleb äh, tegeleda. ja see on äh, siis ka üks meie töörühma prioriteetidest. järgnevad oleksid lapspornograafia mm, vastu võitlemine ja meil on kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal juunil kohtumine Ameerika Ühendriikide siseministeeriumiga ja äh, FBI osaleb äh, samamoodi sellel, liikmesriikide eksperdid on sellele kohtumisele kutsutud ja me räägime tehnoloogilistest lahendustest, kuidas äh, lapspornograafiat internetist vähendada. ja loomulikult ka, kuidas kodanikud saaksid oma panuse anda näiteks läbi infoliinide ja nii edasi ja kolmas äh, prioriteet on äh, Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse äh, konventsioon. Euroopa Liidus on üheksa liikmesriiki, kes ei ole selle konf-, konventsiooniga eks ei ole seda ratifitseerinud, nad on selle küll allkirjastanud, aga ratifitseeritud seda ei ole ja loomulikult me võime rääkida ka kolmandatest riikidest, aga kõigepealt peame me oma mm, liidus asjad korda saama, nii et liikmesriigid ratifitseeriksid selle konventsiooni. Cecilia Malmström ja ka Euroopa äh, Nõukogu mm, kolleegid saadavad teavituskirja nendele üheksale liikmesriigile, kes ei ole ratifitseerinud seda konventsiooni veel tänase seisuga. nii et need on meie prioriteedid mis puudutab siis kriminaalõiguse vahendeid, siis me arutasime erinevaid küsimusi eh, küberjulgeolekut, eh, eh, kriitilise infrastruktuuri vastupanuvõimet, me rääkisime välistest dimensioonidest ja rahvusvaheliste organisatsioonide erinevatest algatustest, aga meil on ka Euroopa Liidu kriminaalõiguse instrumendid, kuidas küberrünnakutega toime tulla raamotsus on kahe tuhande viiendal aastal juba vastu võetud, see puudutab äh, rünnakut infosüsteemide vastu ja me oleme rakendusraporti pannud kokku, see toimus kaks aastat tagasi ja see ütleb, et kakskümmend liikmesriiki kahekümne seitsmest on selle äh, äh, raamlepingu rakendanud Eestis oli intsident, mis meie jaoks oli selline silmi avav juhtum paljuski ja Äh, loomulikult oleme me aru saanud, et äh, suure tasandi rünnakud on saanud normiks, need on väga laialdaselt levinud ja nende vastu tuleb võidelda. niisiis, äh, töö uue ettepaneku projekti kallal käib, see esitati komisjoni poolt eelmise aasta septembris, see on uus direktiivi eelnõu, mis puudutab infosüsteemide rünnakuid ja me oleme aru saanud, et meil on vaja just laiaulatuslikele rünnakutele seal vastatus, vastus leida. Botnetidest me räägime, need on, tegemist on siis selliste botnet võrgustiku kontrollserveritega, nad saavad eh, väga palju arvutivõrke korraga rünnata ja see põhjustab siis kogu infosüsteemide kokkukukkumise. Eh, lühidalt komisjoni ettepanekust mis on siis peamised äh, uued valdkonnad selles. Te võite ilmselt olete kuulnud, et äh, Justiits- ja Siseasjade Nõukogu äh, võttis vastu eelmisel reedel üldise lähenemise mm, komisjoni ettepanekule ja ma ka seda üldist lähenemist korraks kommenteerin. libe komisjonis, mis on siis parlamendi selle instrumendi vastav komisjon, on juba mm, seda äh, vaadanud mitmel korral oma koosolekul, ilmselt toimub sel teemal ka kuulamine ja loodetavasti äh, äh, saate te siis selle ettepaneku teemadel ka kaasatud ja oma panuse anda. nii et siis botnetide kasutamist see ettepanek ettepanek kajastab, et seda saab karistada, me ei räägi botnetidest, me räägime tööriistadest siinkohal, sest me ei taha liiga kitsaks seda mõistet ajada nii et äh, need tööriistad, äh, millega siis äh, võrgutõrkeid ja, ja rünnakuid tehakse, see on karistatav, see tähendab siis illegaalset süsteemidesse sekkumist, info edastamist, andmete saamist nendest süsteemidest ja nii edasi. nii et tegemist on siis selle direktiivi kohaselt uute, uute kuritegudega. meie ettepanek parandab ka äh, Euroopa kriminaalõigust, äh, politsei koostööd, äh, ka mm, tänaseid jõustruktuuride kontaktpunkte, tungivatele palvetele ja päringutele tuleb vastata kaheksa tunni jooksul, ütleb see direktiiv. see on juba Euroopa Nõukogu direkt-, konventsioonis ka olemas, et vastata tuleb aga seda ajaraamistikku kaheksat tundi seal kirjas ei ole ja seetõttu äh, tungivad päringud äh, liikmesriikide poolt meie direktiivis äh, küberrünnakute puhul neile peaks vastama kaheksa tunni jooksul, sest küberrünnakud on tõsine asi, isegi kui see ei ole lahendus, aga selle teavituse põhjal vähemalt on teada, et abi on tulemas ja me oleme rääkinud ka sellest, et kaheksa tundi on tegelikult teostatav reaalselt. Äh, samuti äh, ütleb see direktiiv, et küberrünnakute kohta peame koguma statistikat, sest äh, täna on olnud see liiga tükatine, selline statistika, ja see ka sanktsioone suurendab, reaalset vanglakaristust näeb see ette selliste tegude eest kuni kaks aastat ja raskendavatel asjaoludel maksimaalselt viis aastat vanglakaristust. raamotsuses oli maksimaalne äh, karistamismäär ainult üks aasta. nii et oluline on rõhutada, et me räägime siin maksimaalsetest karistustest äh, kriminaalõiguse kohaselt. me räägime siin miinimumist, jah, aga me selle uue dokumendiga tõstame maksimaalset karistusmäära nii et isegi, kui lõplik karistus saab olema pehmem, me tahame, et liikmesriigid oma maksimaalset karistusmäära tõstaksid nii et me tegelikult äh, pöörame tähelepanu siin nendele liikmesriikidele, kus need karistused on leebemad. Äh, muidugi loomulikult oli, olenevalt rikkumisest võib olla karistuseks ka näiteks äh, kolm kuud reaalset vangistust või, või mida iganes, aga me tahame tõepoolest siis maksimumi suurendada ja öelda liikmesriikidele, et tegemist on tõsiste kuritegudega ja karistused peavad olema kah karmimad. meie äh, ettepanekus on kolm raskendavat asjaolu. kui need neli äh, kuritege-, tegu viiakse läbi kuritegeliku rühmituse või organisatsiooni poolt, äh, uus aspekt on siin, et kui kasutatakse siis botneti või teatud tööriista nende kuritegude läbiviimiseks, ja see äh, põhjustaks, häiriks mitmete infosüsteemide tööd, äh, põhjustaks suurt kahju. Äh, sealt edasi, kui seda rünnakut viiakse läbi spoofingu abil või kasutatakse välist identiteeti, need rikkumised on aina rohkem levinud ja meie hinnangul on need ka kõige ohtlikumad tüüpi rikkumised, sellepärast et see õõnestab usaldust. kui saadetakse e-kiri näiteks teie enda organisatsiooni nimel, see on tegelikult äh, täna juba saadetud nii komisjonile kui ka teistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, siis kui te näete, et see äh, e-kiri näeb autentne välja, aga samas on see võlts äh, email mitte selle organisatsiooni poolt saadetud, sellepärast et selle detailid on väiksemad, on, on teised ja, ja need on väiksed, te ei märka neid. nii et tuleb siis autentsete emailide ja võlts emailide vahel vahet teha. kui botneti või viirusega on see e-kiri äh, nakatunud, siis seda, seda avades te kogu võrgu ka nakatate. erinevad eksperdid on juba öelnud, et on palju äh, äh, ka toimunud selliseid rünnakuid, kus kasutatakse volinike identiteeti selleks, et komisjoni töötajate hulgas usaldust äratada ja et nad need e-kirjad lahti teeksid. nii et me vaatame ka tegelikult küberkuritegevus äh, tegutsemisviise. üldised, äh, üldine lähenemine, mis nõukogus eelmisel reedel vastu võeti, äh, Äh, Ungari eesistuja on äh, väga ambitsioonikas äh, selle ettepaneku osas, nad tahavad kiiresti edasi liikuda, nad võtsid viis kuud läbirääkimiste aega nõukogus nendel teemadel, aga tegemist on sellegipoolest kompromissiga. see ei ole algne komisjoni mm, ettepanek ja me loomulikult hindame neid panuseid, meil on äh, arvamus ka mitmete äh, kompromissettepanekute osas, mis selles tekstis äh, on sisse viidud, ma käin need ka läbi, sellepärast et ma arvan, et oluline on see, et kui parlament vaatab need positsioonid läbi, mida nõukogu esitab, siis ta peab teadma ka, mida komisjon asjast arvab nii et positiivsete asjadega äh, alustades äh, komisjonil on hea meel, et äh, kriminaalkaristuste maksimummäära on tõstetud äh, kahe mm, aastani, eelnev oli üks aasta. see saadab väga õige sõnumi selle kohta äh,, kuidas küberrünnakute karistusi tuleks karmistada äh, samuti need uued raskendavad asjaolud, äh, mida on äh, tänasesse direktiivi läbirääkimiste tulemusena lisatud, on head ja üks raskendav asjaolu on see, kui kriitilise informatsiooni infrastruktuuri vastu neid äh, rünnakuid läbi viiakse, siis on karistuseks maksimaalselt viis aastat vabaduse kaotust. samuti on meie arust oluline erinevate nende tööriistade kasutamine on, peaks olema karistatav ja rangemalt. samuti on oluline koguda äh, statistikat selliste rikkumiste kohta ja kõik need ettepanekud on ka heaks kiidetud äh, nõukogu üldises lähenemises. Äh, nüüd siis võib-olla tulemused, mis ei olnud meie jaoks väga soovi, soovitud on see, et raskendavad asjaolud on siin ainult kahe rikkumise puhul, artiklid neli ja viis, mis on siis illegaalne süsteemidesse sekkumine ja andmetesse sekkumine. aga teised kaks, mis meie poolt pakuti, kolm ja kuus artiklites, on välja jäetud. ja see on kahetsusväärne, eriti just sellel asjaolul, et kogu direktiiv põhineb Äh, nendel juhtumitel, mis on tegelikult rasked rikkumised. Äh, artiklid kolm kuni kuus tegelikult äh, tähendavad selliseid rikkumisi, mis ei ole pisirikkumised. ja meie, meile teeb muret see, et loomulikult me tahame väikeste rikkumiste ülikriminaliseerimist takistada, aga sellegipoolest on meil kindlasti noorte Äh, häkkerite näputööga siin mõnel juhul, mis puhutakse suureks, aga meie oluline on see, et, et suured äh, rünnakud ja organiseeritud kuritegevus kindlasti saaks äh, oma vastava karistuse. samuti on kahetsusväärne, et nõukogu ei toetanud artikli üheksa punkt viis sissejätmist, mis olid siis raskendavad asjaolud, kui kellegi teise identiteeti kasutatakse äh, küberrünnakutes. sest äh, me seletasime ka nõukogule, et see on äh, kasvav trend. härra juhataja sekkub ja ütleb, et kas te saaksite kokku võtta. Mm, räägitakse siis ka nakatunud kaasapanudest ja nõukogu leidis, et meil peab olema pettuste ja identiteedi kohta ühtne lähenemine, meie arust on see kahetsusväärne, sellepärast et äh, need rünnakud on väga laialdaselt levinud, nende vastu on väga raske midagi ette võtta, sellepärast et see tegelikult kasutab kurjasti ära inimeste usaldust. ja lõpuks siis äh, äh, selliste tööriistade manipuleerimine ja raskendatud asjaolud artiklis üheksa lõige kolm, äh, selliste äh, tööriistade kasutamine laiaulatuslikeks küberrünnakuteks ei olnud komisjoni poolt raskendav, äh, nõukogu poolt raskendav asjaolu. nii et nõukogu leidis, et ainult need juhtumid saavad kriminaalkorras karistatud, mis ei ole väikese ulatusega ja, ja meile valmistab see äh, muret, sellepärast et äh, kui meil on palju väikeseid pisikurjategijaid, kes, äh, kes tegelikult rikuvad tuhandeid süsteeme ja arvuteid päevas, siis neid ei karistata, vaid me jahime ainult suuri võrgurikkeid ja suuri kurjategijaid nii et äh, libe äh, komisjonis oli meil juba diskussioon sellel teemal, et tegemist on küberrünnakute äh, õigusinstrumendiga, see ei tegele küberkuritegevusega tervikuna ja see ei lahenda ka küberkuritegevuse küsimust tervikuna, see on ainult küberrünnakutele suunatud. ja kui me tahame küberkuritegevusega tegeleda, siis on meil vaja teistsuguseid meetmeid, teistsuguseid instrumente, mis ei pruugi olla õiguslikud oma loomult alati suur tänu! suur aitäh! ja viimane küsimus härra Kaalerilt. aitäh, ma praegu ei hakka küsima mingisuguseid konkreetseid sisulisi küsimusi nende teemade koha pealt. minu lõppjäreldus sellest kuulamisest on, et kõik teenistused, mis asjaga seotud on, on teadlikud probleemidest, mul oli hea meel kuulda, et kuuendal juunil toimus teenistuste vaheline kohtumine ülddirektorite tasandil, millele te viitasite ja äh, välisteenistusest oli seal äh, asepeasekretär Popovski äh, ja minu arvates on see kõik väga hea areng. minu ainuke küsimus ilmselt see on härra Villalongale millisel tasandil välisteenistuses äh, hakatakse selle teemaga edasi töötama, see ei saa olla ju härra Popovski igapäevane töö. ja nii nagu mina teie funktsioonist aru saan, siis see on üsna üldine, kas on mingi konkreetne üksus, kes oleks äh, see fookuspunkt äh, välisteenistuses, kes tegeleks nende küsimusega ja siis sellega seotult see Euroopa küberkuritegevuse keskus, selle kohta on käimas tasuvusuuring, ka küsimus selle kohta, kus see peaks asuma. et tundub, et meie struktuurid komisjonis ja välisteenistuses teevad teatavat topelttööd, kus peaks selline keskus asetsema, kas ka kuskil seal vahel ja ma loodaksin, et Äh, sellise keskuse väljund äh, oleks hea ning see, kus ta asetsema peaks, võiks olla teisene küsimus. jah, äh, nagu ma enne mainisin juba, siis mitmed teenistused on ühel või teisel moel küberturbega seotud, kui te tahate mingit juhtteenistust, siis ilmselt härra Richard Wright ja tema direktoraat Balti äh, turvalisuse divisjon tegelevad sellega, meil on seal juba teatav küberekspertiis ja me ka üritame palgata sinna rohkem eksperte selles valdkonnas, sest et see on ilmselt oluline, mina olen ainult äh, divisjoni ase, äh, ajutine juht, see ametipost hetkel on lahtine, aga protsess käibes, nii et loodetavasti suvel või suve lõpus leiame me sinna ka inimese. suur aitäh! sooviksin tänada kõiki kõnelejaid, nüüd on istungi lõpp, aitäh!